Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto rappresentante e vicepresidente della Commissione, è puntuale. suur tänu, tahaksime tervitada meie ees kõrgemat esindajat ja komisjoni asepresidenti. ta on äh, õigel ajal kohal, nii et äh, meie peame ka oma tööga kenasti pihta hakkama. tervitame kõiki tänasel kohtumisel mis äh, on eraldatud dialoogile ja me proua Ashton äh, on kohtunud meiega ka teistel äh, sarnastel üritustel, mis on olnud vähem ametlikud, aga täna on teine ametlik dialoogi osa ja Lissaboni leppe on dokument, mida proua Ashton, millega proua Ashton on tutvunud põhjalikult ja ta on kõnnist tunnustanud meie pädevusi ja, ja me oleme teadlikud sellest, et me peame oma tööprotseduure muutma ja, ja uuendama ja meie ülesandeks on tagada, et proua Ashtonil on ka finantsvahendid äh, oma töö tegemiseks. meie Euroopa Parlament ja iseäranis meie komisjon on toetanud äh, proua Ashtonit äh, välisteenistuse loomisel ja see aitab meil tegutseda rahvusvahelisel areenil ja annab meile võimekuse ja suutlikkuse tegutseda. nüüd oleme jõudnud faasi, kus astume veel sammukese edasi oma suhetes. me alustame loodetavasti viljakat poliitilist dialoogi, mis käsitleb Euroopa Liidu rolli välistegevuse prioriteete rahvusvahelisel areenil ning prioriteete, mis peaksid olema juht motiiviks meie, meie teel. seda on kõike vaja ja see on äärmiselt oluline, pole midagi öelda. ja me otsustasime täna, proua Parunes, et keskendume äh, meie prioriteetidele, prioriteetteemadele, mille puhul me peame piirduma äh, mõningate üksikute prioriteetidega, äh, et me saaksime põhjalikult käsitleda neid teemasid Afganistan, Pakistan, millised peaksid olema Euroopa Liidu prioriteedid selles valdkonnas, Iraan äh,, Lähis-Ida rahuprotsess ja mulle tundub, et äh, Need olid äh, Välisasjade komisjoni eilse, äh, välisministrite nõukogu eilse kohtumise ühed põhiteemad. siis äh, samuti nõndanimetatud Aafrika sarve küsimus, strateegi-, sidemed strateegiliste partneritega ja see teema on muidugi teile väga südamelähedane ja kahtlemata ka meile. ma arvan, et siin pole mõtet pikemalt sissejuhatust teha. ilma pikemalt venitamata annaksin äh, teile sõna, et saaksite teha oma sissejuhatava sõnavõtu, äh, pärast jätkume aruteluga. suur tänu, et te tulite täna meie komisjoni ette. suur tänu, härra esimees, mul on väga hea meel olla täna väliskomisjonis külaliseks, ma olen alati korranud, äh, et korrapärased arvamuste vahendid Euroopa Parlamendiga on väga olulised minu jaoks, see annab mulle ka võimaluse kuulda, millised küsimused valmistavad muret Euroopa Parlamendi liikmetele ja iseäranis teie komisjoni liikmetele. see annab mulle võimaluse ka võib-olla äh, põhjalikumalt arutleda meie töö üle. ma kavatsen oma sissejuhatava sõnavõtu äh, teha lühida ja kuivõrd äh, ma olen iseäranis huvitatud dialoogist teiega, kuid puudutaksin siiski mõningaid konkreetseid äh, võtmevaldkondi, äh, mis teie arvates, härra esimees, nagu te ütlesite, oleksid teie jaoks kõige huvitavamad. alguses ma ütlesin, et ma räägiksin kolmest võtmeprioriteedist, kõigepealt välisteenistuse loomine, kus me oleme nüüd jõudnud ja seda tänu Euroopa Parlamendi liikmetele, tänu nende toele ja juhtnööridele oleme me nüüd jõudnud etappi, kus meie teenistus saab alustada oma tööd minu teine prioriteet, nagu ma olen öelnud, saab olema naabruspiirkond ja võib-olla on kolleege, kes soovivad sellest ka põhjalikumalt rääkida. loomulikult olen ma käinud Ukrainas ja Venemaal, Gruusias, Georgias, Lähis-Idas, Egiptuses ja meil toimub ka idapartnerluse ministrite kohtumine. nii et äh, kui ma tahaksin ühte aspekti välja tuua meie naabruspoliitikast, siis Serbia ja Kosovo on võib-olla kõige olulisemad praegusel hetkel üldasjade komi-, nõukogu äh, otsus äh, esitada komisjonile soovitus Serbia osas on äärmiselt oluline ja me näeme, et äh, Kosovo liigub ka viisa liberaliseerimise suunas, edusammud on märgatavad, ehkki palju on jäänud veel teha. ka see otsus on äärmiselt oluline. ma tean, et mõned parlamendiliikmetest on äh, viitnud aega päris palju äh, Lääne-Balkanil ja Kosovol viimasel ajal ja minu kolmas prioriteet olid strateegilised partnerid. minu jaoks on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit määratleb enda jaoks, mida ja millistena ta tahab näha oma suhteid oma strateegiliste partneritega tulevikus. ma olen arutlenud selle üle meie partneritega, Hillary Clintoniga loomulikult Ameerika Ühendriigis äh, ja äh, ja ka äh, Hiina koostööpartneritega meie külaskäigu jooksul Hiinas ka peaminister Yangiga Venemaal, härra Lavroviga ja välisminister Krishneriga Indiast ja ka peaministri ja teiste ministritega külaskäigu käigus, mille käigus me rääkisime ka sõjalistest küsimustest ja terrorismivastasest võitlusest koostöös Indiaga. aga nüüd siis mõningad äh, kommentaarid strateegilise partnerluse kohta. ma ütleksin, et üldiselt meie partneritel on üsna selge ettekujutus sellest, millisena nad tahaksid näha suhteid Euroopa Liiduga. kuid äh, Lissaboni lepingu järgses maailmas on meil võimalus äh, olla oma soovides ja tegevustes selgemad ja tõhusamad ja me saame paremini väljendada seda, mida meie soovime oma partnerluses näha. ja üks meie uutest algatustest oleks kutsuda üles valitsusjuhte andma mulle mandaat, kuidas meie suhteid arendada strateegiliste partneritega pikemas perspektiivis tulevikus. ja edusamme asume me hindama detsembri nõukogu kohtumisel ja mind huvitab väga, mida arvavad Euroopa Parlamendi välisasjade komisjonide liikmed ja võib-olla nende jaoks on olulised hoopis teised strateegilised partnerid või on neil hoopis teistsugune lähenemine strateegilistele partneritele äh, tulevikus äh, või nad sooviksid näha. Afganistan ja Pakistan. käisin Kabulis äh, juulis, kus osalesin konverentsil, kui kohtusin president Karzaiga, siis rõhutasin, et Euroopa Liit on teadlik sellest, et tööd on veel küll teha jäänud äh, ning rõhutasin ka seda, et oluline on meie jaoks see, et kogu ühiskond, äh, iseäranis ka naised, oleksid äh, ülesehitusse kaasatud. kohtusin ka Hillary Clintoniga koos Afganistani naistega, arutlesime erinevate teemade üle mikrofinantstoetusest majanduskasvu ja hariduseni ja rääkisime ka valimistest, see toimus enne valimisi ja naised olid äärmiselt kriitilised äh, Afganistani tuleviku suundumuste suunas äh, ja väga oluline on, et me ka jätkaksime selle rõhutamist, et naisi tuleb äh, ülesehitusprotsessi kaasata ka tulevikus. Teie hulgas on väga palju inimesi, kes on eksperdid Afganistani küsimustes, nii et kindlasti sellest küsimusest räägime veel tulevikus Pakistanis Äh, ja äh, kohtumine demokraatliku Pakistaniga. väga huvitav on näha, kuidas nad hindavad äh, seitseteistkümmet sektorit ja püüavad määratleda ressursside parimat kasutamist nii, et need ressursid ei ain-, kõrvaldaks mitte ainult üleujutuste tagajärgi, vaid aitaksid ka majandusele, majandust viia rööbastele selles suunas, nagu nemad tahavad näha. ja siis kaubandusküsimused on äärmiselt olulised Pakistani silmis, ma pean ütlema, et Pakistani reaktsioon, mida nad palusid Euroopa Parlamendile edastada, oli et ärge unustage kaubanduse tähtsat rolli ja seda, kui oluline on kaubanduse toetamine Euroopa Liidu poolt äh, ja seda mitte ainult äh, lühikeses äh, plaanis, vaid ka pikkes, pikemas perspektiivis. siis minu pidevad kontaktid senator Mitchelliga näitab, kuidas Iisraeli et ta tegutseb Iisraeli ja Palestiinaga, teeb koostööd, et püüda leida äh, rahuprotsessile äh, uut hoogu, kohtusin äh, ka peaminister Netanyahuga ja loomulikult senator Mitchell oli ka kohal ja ma olen aru saanud, et mõlemal osapoolel on soov protsessi jätkata, aga moratooriumi osas olen ma öelnud iga kord, igal kohtumisel, igas telefonikõnes. Äh, ka eile Jordaania välisministriga rääkides äh, rõhutasin, et meie jaoks on oluline, et kvartett oleks kaasatud äh, ja me peame toetama Euroopa Liidus kokku lepitud suundumust, me peame toetama Palestiina riigi äh, ülesehitamist ja peame aitama neid kaasata täiel määral rahu läbirääkimistesse tulevikus, aga me ja kui ma nüüd mõtlen äh, Lähis-Ida peale, siis ei saa ma jätta kõrvale Liibanoni. välisasjade nõukogus räägiti, kui oluline on stabiilsuse toetamine, valitsuse stabiilsuse toetamine, oluline on ka see, mida ütles eritribunali kohta ÜRO peasekretär. siis äh, kolleegid on kindlasti huvitatud ka Iraanist, äh, nagu teate, kirjutasin kirja doktor Jalilile, kes on äh, minu partner ja alustame läbirääkimistega Jeemenis novembris Viinis ja oluline on, et dialoogi saaks alustada ja me peame olema sellele dialoogile pühendunud ja meie soov oleks eh, seda alustada võimalikult kiiresti. me nägime paketti, mis eh, välisministrid vastu võtsid ja oluline on eh, sellest lähtuvalt see, et me survet ei lõdvendaks. siis Nobeli rahupreemia võitja kelle, kes on väga aktiivne olnud inimõiguste vallas ja temaga head kontaktid on meie jaoks olulised. siis äh, Somaalia rannik, Atlanta missioon ja kõikehõlmav äh, lahendus äh, seoses piraatluse probleemiga külastasin Aafrikat ja olin aseesimees kohtumisel, kus me püüdsime rääkida sellest, kuidas me Aafrika juhtidele selgeks teeme, et meil on olemas oma Somaalia strateegia, et me teeme koostööd ÜRO-ga, toetame ÜRO pingutusi ja püüame äh, kanda hoolt selle eest, et laevaliinid jääksid töösse, et toiduabi ja hädavaja, hädavaja hädalisteni jõuaks ja et äh, me püüame aadata, aidata kaasa piraatluse vastasele võitlusele. ja võib-olla, härra esimees, see on sobivaks äh, sissejuhatuseks ja tutvustab teemasid, millega me kõige rohkem tegeleme praegusel hetkel. me kavatseme oma tööd teha tulevikus paremini ja veel põhjalikumalt, kuid kõige olulisem välisteenistuse jaoks on delegatsioonid koha peal ja oluline on see töö, mida kõik inimesed kes kohapeal meie eest tööd teevad, teevad ka ära kõige olulisema osa meie tööst, nii et kasutaksin võimalust ja tänaksin ka neid. suur tänu, paranes Ashton ja sellega me võime arutelu alustada ja ma loodan, et äh, need arutelud päädivad viljakate mõtete ja ettepanekutega ja alustame äh, koordinaatoritest arvestades seda, kui palju sõnasoovijaid on, saame me lubada kolm minutit koordinaatorile ja vähem teistele sõnavõtjatele. Hella Salafranca Rahvapartei nimel. täna on esimees, on suurepärane veel kord kohtuda paranes Ashtoniga. ma ei tea ka, äh, kas siia sobiks ka lillekempna koos Strasbourgis, kuid igal juhul on rõõm teiega kohtuda ja ma tahaksin õnnitleda nii teid kui ennast äh, Äh, Euroopa välisteenistuse hääletustulemuste puhul ja me peame olema nüüd valmis tegelikkuseks, et see teenistus hakkab esindama meie poolt paika pandud Euroopa huve. ma kuulasin teie teemade loetelu ja ma tahaksin esitada küsimuse Kuuba kohta, sest esmaspäeval nõukogu otsustas mitte muuta oma seisukohta, äh, kuid siiski läbi viia uurivaid meetmeid, et ähm, välja selgitada koostöö väljavaated, arvestades seda ja ka nõukogu poolt öeldud, ma tahaksin küsida, kas te olete nõus teie eelkäija härra Solanaga, et Kuuba valitsuselt oodatakse midagi enamat kui äh, paari poliitilise vangi vabastamist ja riigist väljasaatmist. Kuuba ütles, et Euroopa Liit peaks ise oma probleemidele äh, keskenduma, oma tagahoovis korra sisse seadma ja ähm, tema valmis praeguse ühisseisukoha alusel lähenema, kuid arvestades äh, seda, et me oleme ka vastavad resolutsioonid vastu võtnud, te teate parlamendi viimaseid resolutsioone Kuuba teemal, pärast äh, Orlando Zapata surma vastu võetud resolutsiooni ja ka pärast seda kui väliskomisjon ja arengukomisjon otsustas ühiselt anda Sahharova auhinna härra Farinjasele. Äh, kas te nõustute sellega, et härra Farinjase võiks kutsuda Europarlamenti, et ta saaks vastu võtta Euroopa kodanike käest selle auhinna? see on tema põhiõigus, et ta saaks lahkuda oma riigist ja pöörduda oma riiki. tänan, härra Salafranco. tänan ka selle eest, et te pidasite kinni kolme minuti kõneaja piirangust härra Vigenin. tänan äh,, esimees, tere tulemast meie komisjoni, proua Ashton. on suurepärane, et me nüüd oleme struktuuride loomiselt poliitika kujundamiseni jõudnud. see on põnev. see on igati oodatud. mul on, on strateegiline küsimus strateegilise partnerluse kohta. kui te võiksite mm, tutvustada oma vaateid selle kohta millistel alustel need partnerlused peaksid toimima? meil on, on selge, et need riigid, kes on praegu küsimuse all, on meie partnerid, võivad olla strateegilised partnerid, kuid need riigid on väga erinevad. ja kui meil on konkreetsed poliitikad, siis võib-olla oleks hea teada saada ka, milliseid eesmärke me taga ajame. pärast Lissaboni lepingu jõustumist Euroopa Parlamendil võib olla ka juhtroll teatud küsimustes, kuid me peaksime teada, teadma ka, mida me soovime nende strateegiliste partnerlustega saavutada. kas midagi suurt, nagu näiteks uut maailmakorda välja töötada või äh, tegemist on sellise pragmaatilise lähenemisega, kaubanduse soodustamisega ähm,, ärikeskkonna soodustamisega investeeringutele, kas me mõtleme nendele äh,, või mõtlema ainult ühiseesmärkidele, mida me koos partneritega võime saavutada. kas meil on kõikide partneritega ühised eesmärgid või mitte. see on ajurünnak, mille me peaksime oma komisjonis läbi viima ja ka Euroopa Liidus laiemalt. ja selles osas on väga oluline teada ka teie seisukohti selles küsimuses mu teine küsimus on praktilisemat laadi, kuna teie vastutate ka Serbia-Kosovo dialoogi eest ja te mainisite seda ka oma sissejuhatuses. Äh, kuidas teie arvates see dialoog taaskäivitub või jätkub pärast äh, Kosovo valitsuse kokkukukkumisest, ähm, kuidas see protsess kulgeb, milline on selle ajakava? kas teil on ka mingid oma kava selle kohta, kuidas jätkata selle probleemi lahendamisega, eriti arvestades nõukogu viimase aja otsuseid äh, Serbia Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta. tänan, härra Vigenin. proua Neits, kolmeks minutiks, lugupeetud kõrge välispoliitika esindaja, tere tulemast meie komisjoni ma tahaksin õnnitleda nende suurepäraste ametisse nimetamiste pärast, mis on tehtud Euroopa välisteenistuse loomise järel. Need on suurepärased saavutused ja ma tahaksin õnnitleda teid ja ka ennast, et me saavutasime kokkuleppe ja kiitsime heaks kõik alusdokumendid, et välisteenistus saaks hakata tööle ka teie poolt lubatud kuupäeval. kuid meil on siiski veel mõningad küsitavused, kuid siiski eh, õnnitlused me kuulsime, et see käivitub esimesel detsembril. aga samas Euroopa naabruspoliitika, mille kohta meil eile eh, oli teie kolleegi volinik Füülega pikem arutelu, selle käigus ta mainis, et üks teie murepunkte on külmutatud konfliktid. kui te tutvustaksite meile, kas teil on mingeid konkreetseid meetmeid kavandatud nende olukordade lahendamiseks rääkides Afganistanist, lugupeetud kõrge esindaja, ma usun, et on saabunud aeg mõelda tõsiselt selle peale, kuidas lõpetada sealsed sõjalised operatsioonid me mõistame üha selgemalt, et seda konflikti ei ole võimalik sõjaliselt lahendada ja selleks on vaja kasutada poliitilisi vahendeid. loomulikult ma ei eelda, et te avalikustate meile kõik need salajased vahendid, mida võib kasutada, kuid ma arvan, et on aeg seda küsimust tõsiselt arutada. Lähis-Ida kohta. loomulikult me kõik sooviksime leida lahenduse, aga ma tahaksin küsida, kas teil on mingeid kontakte ja kui on, siis mis liiki kontakte? Araabia liiga islamikonverentsi juhtidega, kõigi nende naaberriikidega, mis etendavad olulist rolli selles piirkonnas ja mis võiksid anda oma panuse rahumeelse lahenduse leidmisele. tänan. kolleeg Lunatšuk esimees, kõrge esindaja, proua välisminister, ma eelistaksin pöörduda teie poole niimoodi. mina võin kasutada sõnu nii, nagu ma soovin, härra Tänak, ütleb proua Lunatšek. lugupeetud proua välisminister, ma ühinen nendega, kes teid õnnitlesid ja ka meid ennast õnnitlesid, et meil õnnestus see kokkulepe saavutada ja et äh, Euroopa välisteenistus võib äh, alustada oma tööd esimesel detsembril. Äh, ma hindan kõrgelt seda kuid nagu te teate, mu kolleeg äh, Brandt äh, puudutab seda asjalikumalt, äh, kuid rahu tagamine, kriisiohje on meie jaoks olulised teemad parlamendis ja seetõttu me vajame teavet teilt, kuidas te kavatsete sellesuunalist tööd teha. ma olen parlamendis Kosovo teema raportöör, ma tahaksin küsida Lääne-Balkani kohta. üks küsimus puudutab viisa liberaliseerimist ja alustaksin Kosovost. Õnneks nõukogu üleeile andis rohelise tule äh, Serbiale äh, viisa andmiseks ja liitumisprotsessi alustamiseks ja nüüd on oluline, et komisjon annab Kosovole ka viisalase strateegia teekaardi äh, bosnialastel, albaanlastel avaneb järgmisest nädalatest reisivabadus. ainukesed kodanikud Lääne-Balkanil, äh, kellel puudub vaba liikumine, reisivabadus on kosovlasel. Nad on teinud väga palju selle nimel, nad on muutnud oma seadusandlust, nad on alla kirjutanud tagasivõtulepingud. enne suve räägiti, et see avaneb neile septembris, aga meil ikka veel puudub strateegia. mida te teete selle nimel, et nad saaksid viisastrateegia? ja härra Vigenin ütles ka dialoogi kohta. ma tean, et Kosovos on praegu põhiseaduslik dialoog käivitunud, kuid see dialoog ei peaks seda takistama. milline on teie ajakava, milline on teie poolt loodud struktuur ja millised saavad olema põhiteemad sellel dialoogil? ja viimane küsimus Lähis-Ida rahuprotsessi kohta. täna hommikul mind šokeerisid uudised, äh, mida ma kuulsin Euronewsis ja teistest, et Iisraelis toimuvad protestid, mille on korraldanud Iisraeli araablased äh, mäss politsei vastu, sest nad protestivad uue äh, seadusandliku akti vastu, mis nõuab kõigilt, kes tahavad saada Iisraeli kodanikuks, anda ustavusvande Iisraeli riigile. kuidas teie sellesse suhtute? kas te olete seda Iisraeli valitsusega arutanud ja kas see teema on läbi käinud ka teie debattides iisraellastega? tänan, proua Lunatšek. me võime anda ka härra Proverale, esimesele aseesimehele kolm minutit. tänan. ka mina tahaksin õnnitleda teid, paranes Ashton, ja tänada teid tuleku eest, kuid ma tahaksin rääkida Somaaliast. kahe tuhande seitsmendast aastast alates on komisjon kulutanud sada seitsekümmend neli miljonit, et toetada Aafrika Liidu sõjalisi missioone, et stabiliseerida olukorda selles riigis. Äh, siia juurde ei ole arvestatud veel Euroopa liikmesriikide poolt antavad toetused, äh, kuid nende äh, sõjaväeliste üksuste tegevustulemuslikkus koha peal on olnud üsna tagasihoidlik Äh, vahevalitsus on võtnud enda kontrolli alla lennujaama ja palee ja teed lennujaama ja palee vahel on paar kilomeetrit. Ashabas, Ashabat tek-, kontrollib Mogadishut ja tema kontroll on levinud mitmetesse Somaalia piirkondadesse. ja see debilis-, destabiliseeriv haare on mõjutanud äh, tervet Somaali poolsaart Somaalia on jäänud aastate jooksul rahvusvahelise ähm, kogukonna tähelepanu alt välja, seal on toimunud mitmed kokkupõrked ähm, hõimude vahel ja seal on toimunud ka valimised ilma vägivallata. Aafrika Liit ja Riigidepartement tahavad äh, Somaalia valitsusega äh, luua partnerlussuhted, aga mida meie Euroopa Liidus kavatseme teha? kas teie arvates Baroness Ashton ei ole hädavajalik teha poliitilisi investeeringuid ja ka majanduslikke investeeringuid Somaaliasse? Äh, sellest saaks stabiilsuse mudel teistele somaallastele ja see võiks olla vahendajaks ka kriisiolukordades selle asemel, et pidada kasutuid rahvusvahelisi konverentse, mis tavaliselt leiavad aset naaberriigis Keenias ja ei ole siiani ähm, taganud korralikke tulemusi. tänan, aseesimees Provera, härra Tänak äh, tänan esimees ja tere tulemast südamest ka välispoliitika kelle esindajale, asepresidendile baroness Ashtonile. ma tahaksin õnnitleda teid ka äh, selle saavutuse poole, et lõpuks välisteenistus on käivitanud ja ma loodan, et äh, Te peate kinni eelarve neutraalsusest, millega te olete lõppenud, kuid loomulikult sellest on raske kinni pidada, arvestades äh, kasinusmeetmeid, mis kõikjal Euroopas on rakendatud. kuid ma loodan, et Euroopa Liit on siin eeskujuks. ma tahaksin puudutada Aafrikat äh, ja konkreetsemalt Lõuna-Sudaani ja eelseisvat iseseisvusreferendumit ja me ootame ka nende riikide välisministrit küll, kardetakse, et ähm, määrasid kinni, kindlaks ka Euroopa Liidu erisindaja seal, aga kas võib arvata, et president Bashir püüab seda protsessi nagu rööbastelt maha lükata ja kuidas on võimalik korraldada pikaajalised valimis, vaatlusmissioonid, arvestades eelseivat äh, rahvahääletus. ja teine küsimus puudutab meie Atalanta missiooni ja Aafrika sarve ehk Somaalia poolse. Somaalia on selles mõttes ebaõnnestunud riik ja um, vali-, vahevalitsus ei suuda kontrolli teostada. kas te võite kindlustada, et äh, me teeme rohkem selle ebastabiilse piirkonna tugevdamiseks ja endises Briti protektoraadis Somaalimaal toimusid korra, korralikud demokraatlikud valimised ja kas on võimalik kaaluda äh, taastunnustamist, mida mina eeldaksin, sest äh, see oli ka kuuekümnendatel aastatel lühiajaliselt äh, iseseisev riik, kuidas seda riiki mm, aidata Äh, sest see riik omakorda mängib olulist stabiliseerivat rolli Aafrika poolsaarel. Montenegro, ma külastasin seda kaks nädalat tagasi ja ma õnnitlen neid selle puhul, et te olete käivitanud Serbia ja Kosovo vahelised läbirääkimised. ma räägin isiklikult ja mitte oma fraktsiooni nimel, ma olen pikka aega toetanud sellist loominguliselt lähenemist selle piiriküsimuse lahendamiseks nii nagu Palestiina-Iisraeli puhul. ja ma arvan, et Kosovo piir ei saa olla kivisse raiutud. ja sellest võiks tulevikus kujuneda nagu Euroopa Liit Taiwan. seega äh, selle riigi tulevik on siiski ebakindlus ja see on ka suur koormus meie maksumaksjatele umbes kakssada miljonit aastas me kulutame EULEX-i missioonile ja äh, seal on mitmeid teisi jõudusid, äh, KFOR ja Andmex ja teised äh,. Nad tegutsevad seal, kui puudub sellest olukorrast väljumise strateegia ja kuidas te sellesse suhtute ja milline on teie äh, prognoos Kosovo ja Serbia vahelistele läbirääkimistele? suur tänu, härra Tänak ja nüüd proua Lösing, kolm minutit. aitäh härra esimees. suur tänu, paranes Ashton, et te tulite täna meie komisjoni koosolekule. arvestades praegusi sündmusi, tahaksin rääkida vägivalla suurenemist, suurenemisest Lääne-Saharas. tahaksin teie seisukohta teada. juba nädalaid vastavalt meediale on neliteist kuni kakskümmend tuhat Lääne-Sahara elanikku El Sawaris telklaagris protestimaks Maroko ülemvõimu vastu. Nende olukord on kohutav, nad tahavad tähelepanu juhtida sellele, et neid ekspluateeritakse, nende abipalve on lausa meeleheitlik ja me peaksime selle piirkonnaga tegelema pühapäevast alates on olukord halvenenud, Maroko politseinikud lasid maha neljateistaastase noormehe, kes telklaagrisse läks, seda tööklaagrit nimetatakse väärikuse laagriks või Camp of Dignity. Euroopa Liit ütleb küll, ta soovib inimõiguste eest seista, kuid teeb hoopis koostööd Maroko võimudega. Maroko okupeerib seda territooriumi ebaseaduslikult. seega Maroko vastutab nende kodanike eest, kes seal elavad. milline on Euroopa Liidu seisukoht? Euroopa Liit peab ju ometigi reageerima. see noormees tapeti ja niisugune kuritegu ei tohi karistamata jätta jääda. me peame reageerima niisugusele vägivalla tõusule. kas Euroopa Liit kavatseb äh, algatada uurimise, et süüdlased üles leida ja kuidas parandada olukorda? kuidas võiks see mõjutada meie koostööd pikemas perspektiivis Marokoga? ja nüüd Somaalia kohta. praegused jõupingutused Somaalia vabastamiseks ei ole seotud ainult TFG-ga, kes värvab lapssõdureid, aga see puudutab ka Etioopiat ja Ugandat ja nende sõjalisi jõude. me näeme, kuidas need jõud infiltreeruvad Somaaliasse, lähevad üle opositsiooni sekka ja TFG kasutab neid ära Somaalias on mitu leeri, kellel on omad raskused ja probleemid ja ma tahaksin teada, kuidas need küsimused ühendada Euroopa Liidu inimõiguste poliitikaga. suur tänu, proua Lösing. ja nüüd anname sõna vastuseks proua Ashtonile. palun kui palju aega on minu käsutuses? ma teen muidugi lühidalt. kõigepealt suur aitäh kõigi nende küsimuste eest, ma juba eeldasin, et need lähevad veel kaugemale kui minu käsitletud teemad. räägime kõigepealt Kuubast väga tähtis on arvestada seda, mida räägiti nõukogus. meil peaks olema järelemõtlemise aeg, arvestades meie ühiste lepingute konteksti ja me loomulikult uurime olukorda. Saksa minister ütles, kasutades sõna sondaaž, et meil on vaja aega, see ei tähenda, et meie seisukohad on muutunud pigem mitte. üks minu eelkäijaid ütles, et äh, just praegu on vaja tunnistada härra Farinasele antud auhinna tähtsust. kahju, et ta ei saa siin olla, aga üldine meeleolu oli see, et me peame järele mõtlema, aga mitte midagi muud mitte midagi enamat. siis küsiti meie, meie strateegiliste partnerite kohta ja küsiti, kuidas nad mõjutavad meid ja kuidas meie näeme nende rolli. meil on mitmeid strateegilisi partnereid, Euroopa Komisjon on strateegilisi partnereid äh, pidanud erinevateks, nad on erinevad ja vastavalt sellele tuleb ka läheneda meie suhetele nendega. USA, Hiina, India, Venemaa, suured jõud maailmas võivad meie poliitilisi ja majandussuhteid mõjutada ning samas on nad ka meie jaoks olulised partnereid meie tegevuses, näiteks piraatluse vastane võitlus, seal teeme me koos, koostööd Indiaga, Hiinaga, Venemaaga. ja kui te küsite, millised peaksid olema meie kahepoolsed suhted, siis ma küsiksin kahekümne seitsme liikmesriigi käest, mis on kõige tähtsam meie suhetes ja kuidas me saame teha nii, et tugev, et suhted oleksid tugevad tugevad mõlemas suunas. ja me peaksime Euroopa Liidus järele mõtlema, mida me soovime suhetest, see on eh, nii-öelda segu poliitilistest püüdlustest, majandushuvidest, demokraatia kaitsmisest, aga samuti me peaksime arvestama, millist rolli mängivad meie partnerid maailma areenil või millist eh, ro eh, rolli meie soovime näha, et nad edendaksid maailma areenil seega me peaksime kõiki neid küsimusi vaatlema koos. Bruneits, suur tänu nende kenade sõnade eest äh, minu töö kohta. Need inimesed, kes ma olen ametisse määranud, on tõesti väga võimekad. ja te küsisite minu käest ka külmutatud konfliktide kohta ma tahaksin teile ainult ühe näite tuua siinkohal, Transnistria. me peame viis pluss kaks kõnelustest edasi liikuma, me oleme arutanud seda Sergei Lavroviga, Vene välisministriga, ministriga samuti. Soo-, nõustun teiega, et, et me peame mõtlema rahu tagamisele, konflikti ennetusele ja mida rohkem me nende küsimustega tegeleme, seda parem. Afganistani puhul tahaksin öelda, mina ei vastuta sõjalise, sõjaliste operatsioonide eest, aga mina tahaksin hea seista tsiviilmissioonide eest, olgu siis tegemist politseiga või teistega, me tahaksime, et inimesed oleksid äh, seal äh, väljaspool hädaohtu ja tõesti, meie töö seal on väga oluline, ma nõustun ja kõik nõustuvad sellega. nüüd me võiksime rääkida Ara-, Araabia liigast, Egiptusest, Iisraelist, kõigi jaoks on tähtis rahuprotsessi edasiviimine ja proua Lunatšek, te küsisite kriisi ohjamise kohta see on väga oluline kõiges, mis me teeme, mitte ainult Indias või kuskil Pakistanis või äh, mis tahes maailma riigis, meil on sada kolmkümmend viis delegatsiooni igal pool maailmas, aga äh, kliimamuutused üksi juba puudutavad vähemalt sadat riiki maailmas ja kui me vaatame ringi, siis me näeme väga kiirelt, et äh, meil on kindlad ülesandet täita maailmas. ning Serbia ja Kosovo küsimus. ajakava on president Tadži ja peaminister Tadži poolt juba paika pandud. me läheme tasapisi edasi ja need küsimused, mis äh, mind huvitavad, on praktilised küsimused, mis puudutavad igapäevaelu. ja me tahaksime igapäevaelu sealset kodanike jaoks parandada kui palju me jõuame ära teha, see on iseasi, me soovime, et protsess jätkuks, just täna hommikul rääkisin nendest küsimustest, peaminister Tachi jaoks on see väga tähtis, nagu teiegi ütlesite, soovitakse näha, et liik, riik areneks, aga eh, oluline on ka anda neile Euroopa Liidu perspektiiv osa tingimusi on meie läbirääkimistel juba täidetud, aga osa on veel täita. Lähis-Ida küsimuse puhul Iisrael on, Iisraelil on endal ettekujutus, kuidas nad tahavad, et nende liiki defineeritaks, kodakondseid defineeritaks ja ma arvan, et neid küsimusi tuleb arutada palju äh, laiemas kontekstis, kui me räägime Iisraeli-Palestiina äh, staatusest üldiselt. härra Provera, teiegi tõstatasite Somaalia küsimuse ja ütlesite, et rahvusvaheline konflikti lahendus on seal täiesti kasutu olnud, mina ei arva, et see on nii. Äh, äh, käisin visiidil Mauritiusel, Seychellid, Mauritius on äh, Äh, osalised regionaalsetes organisatsioonides, Mosambiik samuti, kõik on huvitatud sellest, kuidas Aafrika saaks oma juhtrolli Somaali küsimuste puhul täita. Aafrika juhtroll on muide kõige olulisem sealsetele riikidele ja meie tahame neid toetada esiteks ressurssidega, äh, see hind on väga kallis loomulikult, aga me tahaksime ka toetada äh, ÜRO jõupingutusi ning aidata kaasa kohaliku valitsuse tegevusele. meie lähenemine on nii-öelda laiapõhjaline ja kõige tähtsam on naaberriike julgustada mängi, mängida olulist rolli olukorra normaliseerimisel. ja muide, härra Tänak, suur tänu teie kirja eest, tahaksin öelda mastaabisääst ja kokkuhoid on väga olulised märksõnad, aga tõesti, me oleme võimelised kokku hoidma ja need, mis me ole, vahendid, mis me oleme kokku hoidnud, neid ma tahaksin uuesti investeerida tulevikus. Sudaani küsimuses on äh, teil täiesti õigus, kui Ban Ki-moon käis siin parlamendis, siis kohtusin ka mina temaga ja ta kõneles sellest järgmise ja pidas seda järgmise aasta üheks tähtsamaks välispoliitiliseks teemaks. president Tabumbeki äh, tegeleb samuti piiriküsimustega ja küsimused, need küsimused ei puuduta mitte ainult põhja ja lõuna suunda, me peame mõtlema ka, mis Sudaanist idas toimub. väga palju rahvusvahelisi jõupingutusi on suunatud sellesse regiooni. Roslin Maasler, Maasler oli siin ja rääkis sellest, ma, mul oli väga hea meel, aga vaatame, kaugele need protsessid lähevad, kui palju saavad need protsessid kaasa aidata olukorra parandamisele ja rahvusvaheline üldsus on muidugi kaasatud ja me oleme kõik mures selle pärast, mis seal toimub. Te kõnelesite äh, Lääne-Balkani olukorda, äh, kirjeldasite Lääne-Balkani olukorda kui midagi väga, väga keerulist, ma loodan, et me ikkagi tuleme toime oma ülesannetega ja praegu rohkem ma ei tahaks küll äh, siin detailidesse las-, laskuda, aga tänan teid kommentaaride eest. Lääne-Sahara küsimus. ÜRO Julgeolekunõukogu esindajad muide kontrollivad olukorda seal ja jätkavad läbirääkimisi. Euroopa Komisjon on äh, kõige suurem humanitaarabidoonor selles piirkonnas ja nii palju kui võimalik, loomulikult tahame protsessidele kaasa aidata. suur tänu! Grazie, signor Aston! E suur tänu, proua Aston! ja suur tänu, et teile eraldatud ajast kinni pidasite. see ei ole mitte ainult viisakuse näitaja, vaid näitab, et te rakendate ka nii-öelda vaimset distsipliini. ja kolleegid lähtuge proua baronessi eeskujust ja poolteist minutit. proua kõrge esindaja, kõigepealt õnnitlen teid Serbia Kosovo dialoogi taaskäivitamise puhul. Te olete president Taditšiga olulisi teemasid puudutanud ja ma arvan, et teie töö on väga tähtis ning tahaksin ka natukene kriitiliselt esineda Lissaboni lepingust lähtudes, mis puudutab siis ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja mulle tundub, et see poliitika natukene lonkab. aga ma räägin kohe. muidugi liikmesriikide omavastutus on väga oluline ja samuti teie olete praegu äh, välisteenistuse ülesehitamisega väga hõivatud ja, ja loomulikult on ka praegu äh, meile äh, murettekitav eelarve pingelisus ja majanduskriis, aga äh, kaitseministrid on väga mures. Äh, muide, härra Cameron ei ole isegi rääkinud kaitsepoliitika ülevaates Euroopast enam. ja ainus, kes tõesti Euroopa kaitsest, kaitsepoliitikast on rääkinud juulis ja septembris, see oli härra Rasmussen, NATO peasekretär ja seetõttu huvitab mind, milliseid algatusi on Euroopa poolt oodata ja selleks, et meil oleks ka mingisugune, mingisugune kõige elementaarsemgi kaitsepoliitika paika pandud. tänan. suur tänu. ja jällegi viisakus ja distsipliin, härra Taalepalu. Partito ancora più bravo, onorevole Panzeri, un minuto e mezzo vabandust, veel kiiremini ja veel paremini esindasite ennast äh, veel. järgmine kõneleja. ma teen äh, veel kiiremini, mul on väga hea meel siin olla, äh, mul on küsimus ja loodan, et saan sellele ka piisava vastuse ja esitan seda küsimust ikka ja jälle, kuni ma sellise vastuse saan. Ah, nii et ja ma tahaksin rääkida mandaadist. kuidas defineerida raamlepinguid äh, teiste riikidega ja millised on nõukogu äh, parlamendi ja komisjoni vahelised pädevuste jaotused äh, sellistes küsimustes. eile, eelmisel nädalal osalesin ma delegatsioonis äh, külaskäigus Liibüasse, aga ma ei teadnud, äh, millised on pädevused seoses võimaliku äh, raamlepinguga, palusin sellist selget määratust, kuid kasutult. Öeldi mulle, et tegemist on konfidentsiaalse dokumendiga, aga võib-olla peaks siis leidma mingisuguse muu vormingu, nii et kui kellelgi oleks vaja sellist dokumenti konsulteerida, ta seda ka saaks teha, aga kui tegemist ei ole Äh, konfidentsiaalse dokumendiga, siis ma ei saa aru, miks Euroopa Parlamendi liikmed ei saa sellega tutvuda. ma arvan, et see õõnestab Euroopa Parlamendi liikmete usaldusväärsust, kui need parlamendiliikmed külastavad teisi riike ja ma arvan, et me oleme teinud päris head koostööd diplomaatilise teenistuse osas, võib-olla ka selles küsimuses on võimalik saada äh, mingisugust edu saavutada. ja härra Laki järgmisena. kaks lühikest küsimust Ira-, Iraani ja Afganistani kohta kõigepealt, kas te ei leia, et Euroopa Liit laseb siin suure võimaluse käest? meil on võimalus teha suur ettepanek äh, Iraani tuumaküsimuse kohta. praegusel hetkel äh, on arutelud kahanenud päev-päevalt äh, ja räägitakse ainult sellest, kas sanktsioonid või mitte. kas te ei arva, et Euroopa Liit lasi kaduma ka väga suurepärase võimaluse Türgi Brasiilia ettepaneku näol uraani rikastamise küsimuses äh, uraanist väljaspool. iraanlased toetasid seda ettepanekut, aga ka Ameerika Ühendriigid ja valitsus esialgu toetas seda ettepanekut ja nüüd äh, järsku Ameerika Ühendriigid äh, lükkasid selle tagasi. milline on teie reaktsioon selles küsimuses ja mida eurooplased, Euroopa Liit arvab sellest, et järgneva paari kuu jooksul arutelud kahanevad veelgi. ja teine küsimus puudutab Afganistani. Afganistanis oleme jõudnud parlamendi strateegia lõppfaasi. oleme töötanud selle strateegia kallal juba aasta, see strateegia on mõningates küsimustes päris üksikasjalik ja komisjoni seisukoht äh, ei ole olnud meie seisukohast siiani eriti konstruktiivne ja ma loodan, et sekkute siinkohal omalt poolt ja ajate need asjad korda. suur tänu, härra Arlaki ja härra Schultz äh, sotsiaaldemokraatide. Äh, vabandust, härra Pöttering, palun. rahvapartei fraktsiooni nimel. suur tänu ja paranes Ashton, kõrge esindaja. me ei tunne kadedust teile teie ameti pärast, te peate tegelema kogu maailmaga, teie portfelli kuuluvad ka kakskümmend seitse ministrit, nii et äh, me saame aru, teie ülesanne on üüratu ja tunneme teile aeg-ajalt kaasa. kuid tunneme muret mõningate küsimuste pärast ka Lähis-Ida töögrupis pidime eelmisel nädalal jällegi tõdema, et Iraani presidendi avaldused seoses Iisraeliga ei ole vastuvõetavad. loomulikult me kaitseme Iisraeli eksisteerimise õigust ja praegune julgeolekuolukord ei ole vastuvõetav meil oleks vaja võib-olla pisut karmimat keelekahutust, kasutust. samuti ei ole meie jaoks vastuvõetav see, et Is-, Iisrael jätkab asunduste esitamist, ehitamist, mis seab ohtu kogu rahuprotsessi. Lääne või äh, Ida äh, Jeruusalemme ei kuulu juriidiliselt Iisraelile kas te näete võimalust, kas te näete vajadust, et ÜRO sellesse küsimusse aktiivsemalt sekkuks? kui kvartett ei suuda ise edu saavutada. kas leiate, et Lähis-Ida rahuprotsess võiks olla üks prioriteetidest teie välispoliitilises töös? suur tänu, härra Petering! ja nüüd Afganistani delegatsiooni esimees. suur tänu! proua kõrge esindaja, ma olen nõus Anne Minetsiga kui ta räägib, kui oluline on Euroopa Liidu Afganistani strateegia üle vaadata ja mõelda äh, uutmoodi meie sõjalise ju-, juures kohalolu peale. aga üks konkreetne küsimus ka minu poolt Afganistani kohta. kaks Prantsuse ajakirjanikku rööviti äh, Afganistanis ja see röövimine on kestnud nüüd juba üle kolmesaja päeva. sel nädalal rööviti üks äh, Hollandi abiorganisatsiooni töötaja. kuidas teevad koostööd Euroopa Komisjoni ja teiste, komisjoni talitused ja teised Euroopa institutsioonid, et neid inimesi päästa inimröövijate käesi. olen inimõiguste alakomisjoni liige ja, ja Wikileaksi avaldatud raportid kuritegevuse kohta ja kuritarvitamise kohta Iraagis on viinud rahvusvaheliste uurimiste äh, kohta. tegemist on siis tsiviilisikute tapmisega, piinamisjuhtumiga, kas te äh, toetate selliseid uurimusi? suur tänu ja, ja siis järgmisena härra Schulz, poolteist minutit, palun ähm,. Ich kann mich der Freude meiner Vorredner nur anschließen darüber äh, ma võin olla ainult nõus järg-, eelmiste kolleegidega ja avaldada rahulolu selle üle, et meil on väga hea meel, et te olete meie komisjoniga pidevas koostöös ja me saame esitada teile ajakohaseid küsimusi. eelmisel nädalal võtsime vastu Moldova resolutsiooni ja Saksamaa ja Venemaa algatus on väga teretulnud sellega tõstetakse arutelufoorumite tasandilt ja saadikute tasandilt ministrite tasandile ja Transnistria probleem äh, oleks üks probleemidest, mida peaks sellel tasemel käsi, käsitlema. Äh, mida teie arvate sellest ettepanekust ja kas te tegutsete juba selle kallal? ja miks äh, ei räägitud sellest äh, Venemaa ja Euroopa Liidu tippkohtumisel, miks mainiti seda alles Mesenburgis ja, ja kas on kombeks, et äh, kahepoolsed äh, läbirääkimised on äh, kõrge esindaja töö korralduslikuks küljeks. Ähm, suur tänu, härra Schultz, härra Kelam, poolteist minutit palun tante grazie, president. suur tänu, härra president, suur tänu, proua Ashton, et tutvustasite meile oma mõtteid ja soovin teile edu välise talituse töö alustamisesse. me oleme tundnud suurt muret sellepärast, et Atlandi-ülese töö puudulik koordineerimine ja Euroopa Liidu liikme, mõningate liikmesriikide algatuste tõttu algatused on äh, tekitanud olukorrad, kus äh, Euroopa Liit äh, satub vastuollu Ameerika Ühendriikidega ja ka liikmesriigid omavahel satuvad vastuollu. kas te olete nõus, et Venemaa peaks oma varasemaid kohustusi kinni pidama, kohustustest kinni pidama, nagu näiteks Georgia relvarahu osas, enne kui asub looma uusi kokkuleppeid oma üksikute partneritega. Venemaa on suureks mureks ja Venemaal on Hodokorski juhtum üheks mureküsimuseks meie parlamendi liikmete jaoks ja see näitab suurepäraselt, millises ebakindlas olukorras on õigusriigi põhimõte Venemaal. suur tänu, härra Kela. härra Panhord on viimane küsimuse esitaja selles küsimuste voorus. suur tänu ja tere pärastlõunat teile proua Ashton, kuna aega ei ole, tahaksin puudutada vaid ühte küsimust, Zimbabwe küsimust, mida siiamaani ei ole veel keegi puudutanud, kui ma ei eksi. minule valmistab iseäranis muret Mugabe unilateraalne saadikute ameti, ametisse nimetamine, iseäranis Euroopa Liidu saadiku nimetaja nimetamine, proua Mushada nimetamine sellesse ametiposti. nagu te teate, peaministrid Äh, peaminister, Zimbabwe peaminister Tsangurai ei ole sellega nõus, Mugabe oma inimesed nimetavad äh, saadikuid äh, ja Morgan Tsangurai on Euroopa Liiduga ühendust võtnud, paludes mitte kinnitada tema ameti, ametisse astumist Euroopa Liidu poolt. nii palju, kui ma tean, tema soovitused esitatakse äh, ka nõukogu ja komisjoni presidentidele ja kirjutasin härra Rampoile ja härra Barrosole, pidades silmas teie rolli ja teie kahest tööpädevust või töömandaati, eeldan ma, et teil on samuti pädevus selles küsimuses ja ma paluksin teil toetada ka seda mõtet, et proua Mujada äh, soovitused ja ja ka unilateraalselt äh, nimetatud ükskõik äh, millised teised saadikud Zimbabwest äh, lükatakse tagasi. suur tänu, härra Van Horden ja proua Ashton, teil on jällegi sõna ja nagu me teame, teie vaimne distsipliin on kõrgelt hinnatud ja hästi tuntud, nii et püüdke siis ajast kinni pidada. teen seda. härra Danjean, suur tänu Äh, Kosovo ala, teemaliste kommentaaride eest. ma arvan, et äh, mina näen julgeoleku ja kaitse küsimusi erinevalt. kohtusin just kahekümne seitsme äh, kaitsejõu juhatajaga ja rääkisin sellest, kuidas me edasi tegutsema asume ja rääkisime erinevatest teemadest, mis neile huvi pakuvad ja selline kõikehõlmav lähenemine on nende jaoks oluline. oluline on nende jaoks see, et kui me tegeleme sõjaliste küsimustega, siis äh, me teeme koostööd strateegiliselt kogu Euroopa Liidus ja me püüame ka äh, vaadata, kuidas paremini äh, meie struktuuridesse sobitada neid küsimusi, mis on teil südame peal. nii et ma, ma, ma ei, ma ei rääkida, ma ei saa rääkida ja selgitada seda, mida teeb härra Cameron, nagu te teate kaitseküsimused paljudes liikmesriikides on väga olulised äh, liikmesriikide ministrite, peaministrite suveräänsuse seisukohast ja meil peab olema võimalikult äh, hea koostöö Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Kaitseagentuur, kes oli ka esindatud selle lõunasöögil, millest ma räägin, ja nagu te teate, pra-, sel nädalal äh, teostan ma intervjuud selle agentuuri juhataja kandidaatidega ja nemad saavad olema just nimelt see organisatsioon, kes, kes peab aitama majanduslanguse olukorras, kus eelarved on vägagi piiratud, suutma meil ähm, pakkuda uut lähenemist äh, ja äh, selle organisatsiooni ülesandeks on aidata teha tihedamat koostööd ja, ja säilitada kaitsesuutlikkust äh, individuaalsetele liikmesriikidele. me teame loomulikult, millised on Prantsusmaa ja teiste seisukohad ja mis puudutab Euroopa Liitu NATO-t, äh, siis äh, olen olnud ühenduses äh, härra Rasmusseniga ja me püüame tagada seda, et poliitilised küsimused ei takista meie suutlikkust teha koostööd koha peal ja Afganistani küsimustes ja, ja koostööst rääkisime ka täpsemalt, need on küsimused, mis on minu töö kava äh, väga tähtsal kohal, loomulikult äh, palju on veel teha, aga olen sellest juba rääkinud äh, ja palusin, et peasekretär tuleks ja, ja me saaksime sellele, nendele küsimustele veel tulevikus ka keskenduda. härra Panseri, te tõstatasite ühe küsimuse ja ma tunnen, et te, te olete tõesti masenduses ja küsimus ei ole selline, mida mina saaksin üksinda lahendada nõukogu ja komisjon peavad äh, ühiselt äh, lähenema ja ma tean, äh, sellisele küsimusele ja ma tean, et Koreperis toimub arutelu, me aitame kaasa me sellele arutelule, mina tahaksin võimalikult kiiret lahendust, ma ei saa ennustada, milline see lahendus saab olema, aga ma püüan anda endast parima ja ükskõik, milline see lõpptulemus siis on, aga ma kindlasti annan edasi teie äh, pöördumise, mida saatsid siin mitmed noogutused. ja nüüd Afganistan. ja üks minu paberitest on äh, paraku kaduma läinud äh, siia teiste paberite vahele. aga Afganistan, äh, räägin sellest siis, kui leian selle paberi Äh, loomulikult väga oluline on Afganistani küsimus ja ma ei tea, mida te täpselt mõtlesite sellega, et komisjon ei äh, pööra tähelepanu oma sõnadele. Te küsisite minult ka Iraani kohta ja mis puudutab Iraani, siis äh, kas me laseme ühe võimaluse käest, kas me mitte ei tee endale karuteenet, kui me ei mõtle uutele lähenemistele, jah, jah sellepärast et ma, me peame alustama äh, läbirääkimisi, ma ei hakka kirjeldama kõiki neid äh, algatusi, kuid oluline on see, et me oleme selgesõnalised äh, oma arutelu, meie arutelud Iraani teemadel on ti-, tuumavõimekuse teemadel ja mitte muudel teemadel või välistel teemadel. me tahame, et meie läbirääkimised oleksid konstruktiivsed. rääkisin Shamariga ja, ja ka teistega väga põhjalikult Türgi, Brasiilia algatuse teemadel, aga see on hoopis teine teema. ja äh, see on äh, täiesti eraldi äh, teema tuumavõimekusest, tuumarelvalisest võime, võimekusest, mis on meie jaoks kõige olulisem küsimus praegusel hetkel. härra Pöttering, te rääkisite Ahmadinejani avaldustest asunduste kohta. jah, ma kuulen mitmeid avaldusi ja ja mina teen mitmeid avaldusi ja ma loodan, et teid hoitakse kursis minu avaldustega ja minu rõhuasetustega ja asunduste osas olen ma olnud väga selgesõnaline ja rõhutanud, et need on ebaõiglased. ÜRO peab olema kaasatud aga oluline on see praegusel hetkel, kas rahu läbirääkimised jätkuvad, kas Ameerika Ühendriikidel õnnestub osapooled jällegi läbirääkimiste laua taha saada ja leida lahenduse morta-, moratooriumi küsimusele ja mitte uute tõkete tekkimisele kvartett on selle lähenemise poolt, me teeme tihedat koostööd, me, me me oleme dialoogis ja me väga aktiivselt toetame selle protsessi käivita-, taaskäivitamist ja see on meie jaoks äärmiselt oluline prioriteet, olen käinud juba sel aastal mitu korda Lähis-Idas, arutelusid on olnud mitmeid ja ja võib öelda, et see on tõesti meie päevakorras tähtsal kohal ja kui läbirääkimised nüüd jällegi hoo sisse saaksid, siis äh, oleks see kõik väga tore härra Bergmann, ma ei saa kommenteerida konkreetselt äh, äh, röövimiste küsimust, aga see on väga oluline küsimus. me peame tagama äh, seda, et Euroopa Liidu inimesed, Euroopa Liit suudab oma inimesi kaitsta kohtades nagu Afganistan ja me oleme seetõttu ka tegelikult ühenduses NATO ja teiste organisatsioonidega ja samuti peame me suutma osutada abi liikmesriikidele, keda sellised juhtumid puudutavad ja me anname endast parima, võin teile kinnitada. härra Schulz Moldova, kas äh, ma olen aktiivne ja ja kas ma tean, mis toimub äh, Merkeli ja Venemaaga, jah, mind viiti selle asjaga kurssi äh, ja me, meid informeeritakse kahepoolsetest dialoogidest äh, liikmesriikide ja teiste kolmandate poolte vahel, aga meie dialoog on väga põhjalik ja me püüame olla aktiivselt kaasatud ja teil on õigus, kui äh, selles osas, et Moldova tulevik on oluline ja me peame vaatama, millised on võimalused Transnistria küsimuse lahendamiseks. härra Kelam, äh, Atlandi-ülese töö koostöö koordineerimine on äärmiselt oluline te, ja äh, teie kommentaar selles osas, et Venemaa peab äh, oma kohustustest, varasematest kohustustest kinni pidama. ma ei ole päris kindel, kas nad on võtnud selliseid kohustusi, nagu mina oleksin tahtnud näha Georgia suhtes, aga me alati tõstatame äh, selle küsimuse, mille ka teie tõstatasite seoses äh, indiviididega, inimõigustega, selliste võltskohtuasjadega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. alati oma aruteludes räägime ka nendest küsimustest. püüame üles ehitada head partnerlussuhteid Venemaaga nende küsimuste osas ja me püüame mitte ainult mainida neid küsimusi, vaid ka nende kallal töötada ja me püüame ka kaasajastamise partnerluse osas äh, edu saame saavutada, me püüame majanduskoostööd saavutada, institutsioonide koostööd saavutada äh, ja äh, teha seda koostöös teiste elementidega, mida me püüame ka teha. ja siis lõpetuseks härra Van Orden. ma, kui ma ei eksi, siis te olite nii kena ja saatsite koopia kirjast ka mulle Äh, ja ma ei tea, kuhu see arutelu läheb, kuid ma olen täiesti äh, nõus teiega, ma võtan, võtan seda arvesse ja kui tegemist on, äh, kui meile saadetakse sa-, suursaadik, siis see suursaadik peab rääkima riigi nimel ja praegusel hetkel ma tean, et nii nõukogu kui komisjoni presidendid käsitlevad seda küsimust ja kohe, kui ma tean midagi enamat, pöördun teie poole tagasi Grazie, baroness Aston, riprendiamo. tänan, baroness. ja sellega me tuleme tagasi arutelu juurde. proua Haudala, inimõiguste alakomisjoni esimees. täna on esimees, lubage avaldada toetust kolleeg Pantseerile, kes ütles, et äh, parlamendi organitel puudub piisav juurdepääs olulistele dokumentile meedia jaoks. strateegilised partnerlused. kui me mõtleme, millised on Euroopa Liidu, Venemaa ja Hiinaga strateegilise partnerluse tulemused viimasel ajal, siis tundub, et Euroopa Liit on segaduses, kuidas suhelda nende suurvõimudega, kes on enesekindlad. kui me vaatame Euroopa Liidu Hiina tippkohtumise tulemusi, mis toimus kuuendal oktoobril, siis seal ei tehtud mingit tähelepanekuid märkust selle kohta, et on vaja parandada inimõiguste olukorda, demokratiseerimist ja see toimus kaks päeva enne seda, kui maailm tähelepanu pälvis jälle Liok Sabo Nobeli preemia andmine. seega, milline on teie teekaart suhete arendamiseks strateegiliste partneritega inimõiguste demokraatia vallas? ja kolmandaks, lubage teile meenutada, kuigi see ei puuduta välisteenistuse struktuuri, ma kirjutasin oma alakomisjoni nimel teile, sest meile teeb sügavat muret see, et võib-olla te ei, ei meenu teie ülesanne, et teie teenistuses oleks ka kesksel kohal inimõiguste alane eh, struktuur ja kuidas te sellele vastaksite? tänan, proua Haudal. Eh, kolleeg Giannakou. suur tänu. mul on paar konkreetset küsimust. kõigepealt, milline saab olema teie roll Afganistanis ja teiseks, järgmine Euroopa Liidu ja USA tippkohtumine äh, kas seal käsitletakse Wikileaks juhtumit? ja viimasena tahaksin küsida, kes saab Euroopa Kaitseagentuuri äh, peasekretäriks ja asesekretäriks? tänan, järgmisena kolleeg Paškov minu küsimus puudutab Hiinat. ma nõustun proua Haudalaga, kes esitas sama küsimuse, kuid ma tahaksin küsida uiguuride olukorra kohta, kes elavad Ida-Hiinas ja kes kannatavad inimõiguste tõsise rikkumise all, neil on keeldutud arstiabist ka vanglates. ja mu teine küsimus puudutab Türgit, kuna teie ja volinik Füüle külastasite juulis Türgit, äh, et äh, uurida strateegilise dialoogi alustamise võimalusi. minu küsimus on sellega seotud, see on oluline, kuid kuhu iganes ta ka ei lähe, ikka jääb Küprose küsimus õhku. ja mida te kavatsete teha, et aidata kõikidel osapooltel jõuda lahenduseni, mis on hädavajalik mitte ainult Küprosele, vaid ka Äh, meie suhetele Türgiga. suur tänu, proua Baskurt ja kolleeg Šaake. täna on esimees, kõrge esindaja esmaspäeval nõukogul äh, Iraani sanktsioonide pakett äh, ametlikult kinnitati äh, kuu peale juulis vastu võetud ja, ja neid sanktsioone peetakse seepäraseks, selleks, et kahjustamata elanikkonda lahendada tuumaprobleem. ja kui teie sanktsioonid on sihipärased, siis see tähendab seda, et äh, neid tuleb ka täpselt jõustada, nii nagu ta oma eelmises vastuses, et kuid nüüd me oleme teadnud, et vastav last äh, möödus tähelepanutada ja on nüüd USA administratsioon äh, nõudnud täiendavaid äh, piiranguid oma ettevõtetel. ja seetõttu on tekkinud tõrked ka lennukite tankimisel Euroopa Liidu lennujaamades ja samal ajal ÜRO sanktsioonid ütlevad, et need piiravad meid, et ei tohiks piirata Iraanist gaasi ja kütuse äh, eksporti ja selle ekspordi-impordiga kaasnevaid maksekohustusi. milline on teie reaktsioon äh, selle surve pool, mida on avaldatud Euroopa ettevõtjatele ja kas seda teemat käsitletakse ka järgmisel Euroopa Liidu USA tippkohtumisel? ja kui ma räägin nendest sanktsioonidest, siis ma usun, äh, Euroopa Liidu poolsed sanktsioonid äh, Äh, inimõiguste aktivistide ähm, teemal äh, Egana Vilja. tänan, proua Šaeka. kolleeg Stressler. tänan. kõrge esindaja, ma tahan teid tänada väga selgete sõnade eest, mitte teie sissejuhatavas avalduses, vaid ka vastustes meie küsimustele, see on suurepärane koostöö viis. ja ma tahaksin avaldada toetust ka härra Banierile, kes tõstatas Liibüa küsimuse, on oluline saada vajalikku infot selle kohta ja komisjon avab endast parima, et seda informatsiooni eh, konfidentsiaalselt käsitleda ja kui me räägime nüüd eelseisvast tippkohtumisest, siis ma tahaksin rääkida äh, variraportöörina äh, SWIFTi ja PNR küsimuses. andmekaitse ja kodanikuõigused. kas te suhtute nendesse kui prioriteetsetesse küsimustesse, kui te suhtlete USA-ga, meil on mitmeid lahtiseid küsimusi viisteist dollarit äh, tuleb maksta, kui soovitakse riiki siseneda äh, reisijate andmete edastamise lepe, SWIFT lepe ja nende elluviimine. meil on ka uus äh, kava, mis puudutab andmeedastust välistehingute kohta ja me vajame selgitusi nende kohta ja me soovime teie abi nende selgituste saamiseks. tänan, härra Strasser ma andsin teile poolteist minutit aega. järgmisena kolleeg Taaler. ma vabandan, et ma ei olnud varem kohal. ma tahtsin esitada küsimuse Euroopa ro Liidu rolli kohta ÜRO-s. minu arvates see on see oluline küsimus ja ma tahaksin teada saada, milline on teiepoolne strateegia kuidas muuta meie roll edukamaks meie vajaduste, meie tingimuste edastamisel ja samas ma tahaksin õnnitleda nende diplomaatiliste saavutuste puhul, äh, mille te olete saavutanud president Taditšiga Kosovo resolutsiooni osas ja tegevuse eest Peaassambleel. ma tahaksin teha ettepaneku, et need läbirääkimised algaksid kohe arvestamata mingisuguseid muid kriise või valitsuskriise, mis ei tohiks takistada nende läbirääkimiste alustamist ja teie roll on siin võtmetähtsusega. ja samuti on mul üks palve, me ei tohi unustada Makedooniat. olukord seal on halb, äh, sellest võib kujuneda külmutatud konflikt ja see võib destabiliseerida äh, meie saavutused Lääne-Balkanil ja seetõttu ma palun, et te tegeleksite ka selle probleemiga. suur tänu, härra Taaler. kolleeg Campbell. Baroness Ashton, te just nimetasite ametisse äh, Euroopa Liidu esimese suursaadiku USA-sse. see on üks paljudest suursaadikutest, mis saadetakse maailmas laiali eh, ja üks paljudest kõrgepalgalistest Euroopa Liidu ametnikest. meie arvates see on mittevajalik ja eh, kulukas lisandus meie riiklikele suursaatkondadele. minu arust on see dubleerimine. Eh, see võimaldab Euroopa Liidul täita oma neljandat olulist elementi Montevideo konventsiooni all, nimelt äh, tegeleda diplomaatiliste suhete arendamisega. kas te eitate, et teie töö on motiveeritud soovist täita Montevideo konventsiooni kriteeriume ja võimaldada äh, sellise rahvusriigi loomist, mille nimeks võiks olla Euroopa Rahvaste Liit? järgmisena proua Jäädenmägi, viimane sõnavõtja. ka mina tahaksin õnnitleda kõrget esindajat ja soovida edu töös. kuid ma tuleksin tagasi Afganistani küsimuse juurde ja Euroopa Liidu vastava poliitika juurde. milline on praegune olukord meie tsiviiltegevuses ja ma mõtlen selle all politseioperatsioone. kas meil on piisavalt vahendeid, võimakust, eh, mida on vaja ära teha ja kas on võimalik liikmesriikidel taotleda täiendavat jõudude saatmist? kuigi te ütlesite, et teie ei vastuta sõjaliste operatsioonide eest, ma tahaksin siiski kuulda lühidalt, mida Äh, me soovime saavutada, enne kui me nendest riikidest oma väed välja toome ja milline on siis ajakava? Honorevole eh.... tänan. Äh, lugupeetud kõrge esindaja, kümme minutit vastamiseks, kui võimalik. tänan, esimees. proua Haudala, ka teie avaldasite soovi saada infot ja seda ütles ka härra Panseri. strateegiline partnerlus tippkohtumise Hiinaga tegelikult inimõiguste küsimus tõstatati, see oli päevakorras ja see on alati olnud meie kõikide kohtumiste päevakorras. ja ma kohtun äh, nende inimõiguste aktivistide esindajaga, kui ma külastan Hiinat ja sellega ma võib-olla piirduksin äh,. see on oluline meie tegevuses ja mitte ainult Hiinas ja ma arvan, et me püüame praegu läbi vaadata ka meie inimõiguste alane tegevus Euroopa Liidu institutsioonides selleks, et tõhustada meie tegevust. mõnikord on oluline pidada eraldi dialoog partneritega nendes küsimustes teistest riikidest. teinekord peab see teema olema ja keskse dialoogi keskseks osas, kuid põhiline on äh, Mm, neid teemasid mitte unustada, et nad oleksid alati lahutamatu osa meie ettevõtmistest ja Euroopa Liidu meelekindel seisukoht on, et neid küsimusi tuleb selgitada, neid tuleb edendada, edasi viia. selles mõttes, et ei piisa ainult sõnadest, vaid on vaja ka tegusid. mind huvitab vaat saavutused ja seetõttu ma mõtlen ka, millised peaksid olema selles valdkonnas prioriteedid minu töös. ja nagu te teate, äh, mind huvitaks väga ka teie seisukoht. Äh, proua Janaku, ma vabandan, mõningaid nimesid on mul raske hääla, hääldada. ja ma praegu tegelen Euroopa Kaitseagentuuriga ja niipea kui mina tean, kes selle etteotsa saab, saate ka teie teha, saada intervjuud toimuvad käesoleval nädalal. me samuti peame äh, ametisse nimetama ka asedirektori ja seda me saame teha lühidalt pärast direktori äh, nimetamist. ma ei hakka kommenteerima Wikileaks teemat, ma kuulan ja jälgin tähelepanelikult, mida USA selle kohta ütleb ja oleks väär praegu seda teemat kommenteerida. Äh, ja see hetkel ei kuulu äh, sellesse dialoogi, millega ma tegelen. proua Boskuur, te küsisite Türgi ja Küprose kohta. Äh, asi, millega mina ei tegele, on Küprose arutelud ja need läbirääkimisi, mis käivad praegu poliitilise probleemi lahendamiseks selles riigi. kuid ma osalen Küprose kui liikmesriigi toimuvates läbirääkimistes ja dialoogis ja see puudutab ka Türgit ja nagu ma ütlesin, ka Euroopa Liidu NATO küsimustes. ja ma olen pidevalt kontaktis nendega selles küsimus on teatud praktilisi võimalusi nende küsimuste lahendamiseks, nende küsimuste lahendamiseks, mis ka kohapealseid elanikke mõjutavad ja on olemas ka laiemad poliitilised küsimused. meie kohtumistel ja äh, vestlustel Türgi välisministriga ma olen selgelt soovinud kõikehõlmavat lahendust, mis aitab meil edasi minna tulevikus ja mis rahuldaks ka küproslasi proua Shaki Iraani kohta sanktsioonid ja äh, Iraani elanikkond. me püüame oma sanktsioonid äh, suunata efektiivselt nende ettevõtetele, äh, et luua sellised tingimused, mis survestaks Iraani ja sunniks neid läbirääkimisi alustama. ja inimõigused ning sanktsioon, see on jätkuv diskussioon ja ma usun, et te mõistate seda. Nende sanktsioonide eesmärk, kui me räägime majanduslikest sanktsioonidest, on selge. see on see kahese lähenemise osa, et läbirääkimised jätkuksid, et oleks võimalik jõuda lahenduseni mis tagaks mitte ainult iraanlase ohutuse, vaid tagas ohutuse terves piirkonnas ja laiemaltki. see on meie huvides ja me praegu teeme kõik selle nimel. Strasser. härra Strasser, suur tänu, et te kommenteerisite minu vastustes selgust, need tulevikus veelgi ähm, paranevad SWIFT äh, Äh, kodanikuõigused, äh, jah, ma suhtlesin teemal USA-ga, ma tean, kui oluline see on USA jaoks ja ma räägin seda mitte ainult äh, kokkuleppe saavutamise nimel, vaid selleks, et Euroopa Parlament seda mõtleks. USA suursaadik on väga aktiivselt korraldanud kohtumisi mitte ainult Euroopas, vaid ka USA-s ja nendel kohtumistel on parlamendi liikmetel olnud võimalus neid küsimusi otseselt esitada ja ma väga loodan, et see jätkuvalt jääb meie jätkuva dialoogi osaks. USA on huvitatud sellest, kuidas paremini edastada nõutavat informatsiooni ning täpsemalt selgitada, milline on nende kokkulepete tähtsus nende jaoks. see on osa meie jätkuvast diskussioonist USA-ga, nad mõistavad meie mured ja probleeme ja minu arvates nad püüavad nendega tegeleda. härra Taaler, ÜRO meie vajadused ja meie nõudmised. arvestades seda, milline on meie olukord praegu ÜRO-s, siis käsul hetkel me keskendume sellele, kuidas jõuda resolutsioonini, mis võimaldab meil ÜRO-s äh, vastavalt esineda. praegu oleme, me oleme nagu nimekirja lõpus ja see on veel Lissaboni eelse perioodi Äh, pärand ja ma olen liikmesriikides rääkinud, et Euroopa Liit peab olema kuuldav nendes õigetes kohtades, sest me oleme suurim äh, abiandja, me osaleme aktiivselt ÜRO-s ja maailmas ja seetõttu peaks olema meil võimalik kasutada ka Euroopa Liidu poolset äh, ähm, kõikehõlmavat lähenemist ÜRO-s ja ma loodan, et Äh, ÜRO liikmesriigid seda õigesti mõistavad ja ka toetavad. ja see ongi meie tegevuse keskmes äh, ÜRO suunal. ja loomulikult me oleme ÜRO probleemidega pidevalt kursis, me kohtume Ban Ki-mooniga korduvalt ja arutame küsimusi, milles me saaksime koostööd teha ja aeg-ajalt kohtun ka Ban Ki-mooni asetäitjatega. tänan äh, sellest, mida te ütlesite Serbia kohta, tegelikult president Tadic äh, oli äh, selle taga, ma osalesin küll dialoogis, kui tema saavutas selle tulemuse. läbirääkimised peaksid käivitama niipea kui võimalik. me teame, et ka Hillary Clinton käis seal äh, ja loodetavasti asjad hakkavad kiiremini edasi liikuma, kuid ma mõistan tasakaalu säilitamise vajadust ja Euroopa Liit on kaasatud äh, kõikidesse meie vaheliste suhete aspektidesse ja ma loodan, et äh, kuigi me tegutseme vaikselt ja targu, me siiski saavutame tulemused. Makedoonia, loomulikult me oleme kaasatud, kuid praegu toimuvad kriitilised läbirääkimised Kreeka teemal on teatud küsimused, mis vajavad lahendamist, ma loodan, et need lahendused leitakse kiiresti, nagu ma ütlesin ka välisministrile, eh, nad näevad Türgi tulevikku Euroopa Liidus ja selle küsimuse lahendamine aitaks neil lähemale tulla. härra Campbell, ma kategooriliselt eitan seda, mida te ütlesite, kuid ma ütlesin, see ei ole ressursside raiskamine. ja põhjendus on selles ma tooksin teile näite oma eelmisest äh, töökohalt. kui te sõlmite kaubandusleppe kahekümne seitsme liikme nimel, siis kõik kakskümmend seitse on kaasatud sellesse protsessi. Äh, liikmesriikidel on võimalus äh, võtta teadmiseks ja esitada oma huve, kuid me saavutame parima kokkuleppe, sest me suudame olla tugevamad, kuna me räägime kahekümne seitsme nimel. ja ma väidan, mitte alati, kuid teatud olukordades kahekümne seitsme nimel esinemine annab tugevama mõju. näiteks Lähi-Ida rahuprotsessi käigus kahekümne seitsme riigi nimel esinemine on võimaldanud meil näidata, et me oleme pühendunud selle rahuprotsessi edendamisele. sellega me ei vähenda liikmesriikide äh, sammude tähtsust, kuid see aitab meil kiiremini ja paremini edasi liikuda ja proua Jäädenmägi äh, Afganistani politseimissioonide kohta äh, ajakava saavutused. me tahame tagada äh, head missioonid. ma loodan, et meil see õnnestub, meil on vaja selgeid eesmärke ja ma usun, et meil need on. ja me peame selle tegevuse siduma teiste tegevustega, seda me arutasime ka kindral Petraeusega äh,, et me töötaksime välja ka oma tulevikukava. praegu juhtkond on väga tugev, kas meil on võimalik midagi enamat teha? jah, loomulikult ja ma tulen välja teatud algatustega järgmiste nädalate jooksul. suur tänu, parunes. ja viimane voor äh,. alustab härra David, kes juhib Mašeki riikide delegatsiooni. Barnes Ashton, para mim, a senhora é... Eh, eh. suur tänu, härra esimees. mina olen Välisministeeriumis samuti töötanud ja eh, mõistan teie vastuseid, nad lähevad järjest sügavuti. ja mõnikord tegelikult sain minagi küsimusi, mis olid tegelikult suunatud hoopis teistele välisministritele. Jordaania statuudi edasiminek on hea samm, aga Tarek Azizi surmaotsus, ma arvan, et ma ei ole liiga lahke ma arvan siiski, et Hassani ajal oli äh, Tarek Assisi äh, moodi isik nii-öelda Lenini kategoorias äh, kasulik idioot lihtsalt. tahaksin küsida nüüd, kas te kavatsete viis suursaadikut veel amet, ametisse nimetada? Te olete ainult Saudi Araabia ära otsustanud võib-olla te vastate mulle nagu härra Panserile, aga ikkagi. esmaspäeval lähen ma Liibanoni ja mul oleks vaja ka Euroopa kohta vastuseid ja Liibanoni erikohta, erikohtu kohta samuti. suur tänu, härra David. järgmine kõneleja, palun härra Noiser. proua kõrge esindaja, ma arvan, et me võiksime kõnelda enesekindlalt ja Lääne-Sahara ja Maroko küsimust tuleb lahendada mitte sellepärast, et, et tegemist on pakilise probleemiga, aga sellepärast, et probleem on seal kestnud juba aastakümneid ja rahvusvaheline üldsus on silma kinni pigestanud äh, Te ütlesite, et Euroopa Liit pakub humanitaarabi ja ÜRO samuti. minu arvates on Euroopa ühendusel siiski suurem vastutus, sest te tegemist on konflikti, konfliktiga, eh, mis hõlgub lausa meie piiri ääres. inimesed on meeleheitel, nad soovivad tööd, nad soovivad eluaset, loodusvarade kasutamist nad soovivad kanastada Lääne-Sahara rannikul. ja minu arvates peaks Euroopa Ühendus palju rohkem ära tegema, kui ainult humanitaarabi pakkuma. kuidas kavatsete te midagi enamat teha, kui konflikte lahendada? suur tänu! härra Peeterle palun poolteist minutit Lady Ashton, kõrge esindaja, komisjoni asepresident. mina olen õppinud geograafiat ja ajalugu, aga mulle tundub, et teil on palju suuremad teadmised kui minul. maailmakaart pole siiski veel kaetud ja nüüd mina küsiksin Kesk-Aasia kohta. meid paneb muretsema olukord Kirgistanis ja uue Tadžikistani probleemid. Euroopa Liidul on suurepärane eriesindaja Morello selles piirkonnas, aga tal ei ole üksi võimalik piisavat poliitilist tahet üles näidata. kas te kavatsete midagi täiendavat ette võtta Kesk-Aasias, arvestades uusi pingeid ja kas te näete ette ka mingeid uusi arenguid millisena näete te Venemaa rolli nendes konfliktides, sest ta on meie strateegiline partner? suur tänu härra Peeterle. järgmine kõneleja. Prades Arnes. ma tahaksin öelda, et äh, Afganistani küsimusele antud vastus jättis muutma natuke nõutuks. me muidugi teame, et see on ainult üks paljudest konfliktidest, kõigega tegeleda ei jõua, aga minu arvates peaks Afganistan olema üks äh, prioriteet äh, ja äh, Lähis-Ida kõrval on tõesti Afganistan minu arvates üks kõige tähtsamaid teemasid. kui te vaatate, kuidas sõda seal puhkes, siis Afganistani rahvas tunneb, et et Eh, nende riik on okupeeritud, julgeolekuolukord ei ole paranenud, eh, tsiviilelanik, hukka saanud tsiviilelanike arv kasvab päev päeva järelt ja meie muudkui maksame ülesehituspingutuste eest, eh, toetame NATO vägesid, aga lõpuks, kes otsustab strateegia Afganistanis, see on NATO. ja ma küsin teilt, näidake mingit näidake mingitki äh, algatust üles, et jälle mõelda, millise tähtsusega on Afganistan Euroopa Liidu jaoks, muidugi see on, äh, see ei ole sugugi ilma äh, riskita, aga mm, kui tõesti mingi teema väärib riske, siis Afganistanist väljatulek kindlasti. austatud härra Kukan poolteist minutit. suur tänu, härra esimees, proua Ashton, ma olen siin. ma loodan, et teil läheb hästi ja meil on kõigil hea meel, kui teil hästi läheb. minu meelest siin ei küsitud veel Bosnia-Hertsegoviina kohta ja ma olen täheldanud, et te olete ise aktiivselt osalenud Bosnia-Hertsegoviina küsimustes. see on täiesti uus riik, ja nüüd huvitab mind, mida peaksime meie tegema, et seda riiki aidata. ma küsin sellepärast, et meiegi soovime teid toetada teie taktika väljatöötamisel. Te rääkisite ka nii-öelda kaherööpallisest lähenemisest et äh, Iraanile, Euroopal oleks vaja nii piitsa kui präänikut, aga äh, mulle tundub, et meil on siin präänikuid rohkem kui piitsa ja kas me oskame siiski mõlemat hooba piisavalt kasutada? suur tänu härra Kuuganile ning kolleeg Mirski, palun. suur tänu, härra esimees. minu küsimus on lühike ma tahaksin teada, milliste põhimõtete järgi te tegutsete, kui te suursaadikuid ametisse nimetate uues välisteenistuses? Läti ja Eesti ei ole sugugi esindatud äh, piisavalt Euroopa Liidu uues diplomaatilises teenistuses. ma arvan, et see ei ole eriti hea lähenemine ja kuidas saate see, see, see, seda viga heastada? proua Brandner. suur tänu, ma tahaksin jätkada sealt, kus äh, varem lõpetati, tõesti äh, tervitan teie pühendumist äh, konflikti ennetusele, aga kui me vaatame fakte, siis te peate ametisse nimetama üle saja inimese ja minu meelest mitte keegi neist ei hakka tegelema konfliktiennetusega. kuidas saavutada siiski sünergiat, kuidas leida so-, sobiv eh, struktuur konflikti lahendamise, vahendamiseks ja minu meelest on ikka vaja inimesi, kellel on eh, eriteadmised selles valdkonnas. ja teiseks tahaksin küsida Somaalia kohta. meil on Euroopa Liidu missioon seal, kes koolitab välja kohalikke sõdureid, aga me teame ka, et on äh, eraturvafirmasid, kes opositsioonisõdureid välja koolitavad. me oleme kuulnud näiteks äh, Saksa turvafirmadest, kes seda teevad ja Saksa äh, ametlikult on Saksa sõjaväelased seal Euroopa nimel ja koolitavad Somaali sõdureid välja, riigivägesid. ja me teame, et sellest võib probleem kujuneda, see on minu meelest täiesti naeruväärne, et ühes riigis tegutsevad vastasrindel eh, Euroopa Liidu ametlikud jõud ja siis eraettevõtted. suur tänu, Rade Kaisar suur tänu, tahaksin tagasi tulla Mario Davidi küsimuse juurde, ta rääkis Tarika Siisist, me oleme palju vaielnud Iraagi sõja teemal, aga võib-olla on jõudnud ka aeg pöörata uus lehekülg, Tarika Siis mõisteti surma poomise läbi kaks isikut veel, aga nüüd pöörame uue lehekülje ma ei taha siin rääkida tema rollist, aga siiski meie jaoks enne Iraagi sõda, püüdes ära hoida seda sõda, oli ta siiski oluline, tal oli kaks infarkti olnud, ta oli üle kuuekümne aasta vana, kapitali juba nõrk ja kui Euroopa Liit laseb niisuguse hukkamise teoks saada, siis minu meelest see ei ole inimlik, see ei ole vastuvõetav ja seetõttu proua Ashton, võib-olla saaksite te sekkuda. see ei ole minu äh, valdkond, mina olen isiklikult kristlane ja ma tean, et seal on konflikt pigem sunniitide ja šiitide vahel, aga ikkagi Saddam Hussein poodi küll üles, ta oli diktaator ja äh, hirmus inimene, aga ikkagi me ei soovi, et äh, seda tüüpi surm, äh, surmamõistmised Iraagis jätkuksid. suur tänu ja nüüd proua Eston, palun vastake viienda ringi küsimustele suur tänu, härra David, küsimuste kohta Jordaania osas me teeme koostööd välisministriga Lähis-Ida rahuküsimustes ja nüüd Erik Assisi küsimus ja tema hukkamine. mina olen olnud isiklikult kogu elu surmanuhtluse vastane ja me oleme Iraagi valitsusele sellest ka teada andnud, me jälgime, mis seal toimub ja ma ei saa rohkem midagi teha. täpselt nii, nagu Veronika rääkis. ja kui me räägime Euroopa Liidu saadikutest, siis meil on vaja ressursse, kõigepealt me tahame eh, teenistuse käima panna ja kui juba eh, teenistus on tööd alustanud, siis hakkan delegatsioonidele tähelepanu pöörama, sest nemad ju tegelikult moodustavad selle põhiosa välisteenistusest, nii nagu ka härra Panseri ütles, eh, Liibanoni küsimustes teile tuleb ilmselt veel täiendavat informatsiooni anda. härra Noier, Lääne-Sahara küsimus. minu jaoks on väga huvitav see, et ehm, lausa kaks parlamendisaadikud tõstatasid selle küsimuse. niisugused kohtumised on väga tähtsad, sellepärast et äh, siis näen ma, mis on teie jaoks tähtis, milliseid küsimusi maailmas peate teie oluliseks ja näen, saan sellise ülevaatlikuma pildi asjadest. muidugi äh, me toetame ÜRO suursaadikut Christopher Rossi ja loodetavasti mitteametlike kohtumite, kohtumiste käigus asjad ka et, liiguvad edasi. suur tänu, ma olen, ma olen aru saanud, et parlamendiliikmed soovivad, et ma selle teemaga rohkem tegeleksin. härra Peeterle, maailmakaart, tõesti, me ei ole suutnud kogu maailmakaarti katta, aga suur tänu teie eh, kommentaaride eest Pia Morelli kohta. tema on tõesti väga muljetavaldav eriesindaja, tema äh, töö Kirgistanis on väga tähtis olnud, ma kohtusin ÜRO Peaassamblee käigus inimestega, kes on kursis sealse olukorraga, me püüame toetada tööd oht selles maailmajaos. Kasahstanis samuti me peame väga hoolikalt kaaluma, milliseid ressursse, millised ressursid on meie käsutused, mida me saaksime eraldada, et meie töö oleks palju tõhusam. et te küsisite minu käest ka Afganistani ja riskide kohta ma arvan, et me võime hästi läbikaalutud riske võtta. mõnikord on vaja ka liikmesriikidele natukene juhatust anda, eriesindaja teeb seal väga head tööd, tema reputatsioon on väga kõrge, ma olen kuulnud seda teiste käest, tähtis on ka Afganistani naistega koostööd teha. ja me peame, me, me ei tohi taganeda oma kohustustest, me tahame haridust, lasteharidust, institutsioonide ülesehitamist, riigi ülesehitust, õigusriiki toetada, kõik need ülesanded on väga tähtsad Afganistani tulevikule ja kui te räägite riskidest, siis äh, ilmselt läheb veel kaua, eh, enne kui eh, uued arengud mingeid tulemusi hakkavad andma. tähtis on see, kuidas me Afganistani, Afganistanile tahame tulevikus läheneda. härra Kukan küsis Bosnia-Hertsegoviina kohta, jällegi väga oluline teema, nagu te ütlesite. just sel nädalal kohtusin riigisekretär Clintoniga, kes oli seal käinud ning eh, tähtis on edasi viia meie strateegiat selleks, et abistada ja toetada riiki. kolmkümmend üheksa protsenti on sealne tööpuudus. peaaegu terve põlvkond noori inimesi otsib tööd ja seetõttu peab minu arvates valitsus keskenduma pingelõdvendusele. me lööme kaasa selles protsessis, meil on omad ideed, kuidas seda võiks kõik teha, aga teil on õigus. meie ettepanekud peavad olema väga selged. ja Iraan, kas meil on piisavalt piitsa, kui meil präänikuid on? sanktsioonide mõju on olemas ja muidugi huvitab mind see, et Iraaniga kõnelusi jätkata. härra Mirskile ütleksin, et äh, saadikute ametisse määramisel olen püüdnud geograafilist esindust tagada niipea kui võimalik, aga nagu te teate, ähm, praegune suursaadikute ametisse määramine põhineb sellel protsessil, mille ma päranduseks sain, ma ei teadnud, mida liikmesriigid soovivad, nüüd ma hakkan juba aimu saama äh, ja ma katsun loomulikult geograafilist katet tagada nii palju kui võimalik. ma ei saa ju kõike ühe korraga teha, kõik võtab aega. ma tahaksin näidata, et Euroopa Liit on eh, kõikjal esindatud ja, ja loomulikult tahan ka soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet järgida. kolleeg Brandner, mm, teil oli äh, õigus, me tõesti tegeleme konfliktiennetusega ja see peaks see, just see lipp olema, millega me lehvitame ja näitame, et me tuleme sellega hästi toime, aga kuidas me seda teeme, kuidas ülesehitusprotsesse tugevdada, kuidas vahendust tõhustada, võtke Serbia ja Kosovo küsimus, see on üks samm, kus me oleme edu saavutanud, aga tõesti, ma tahan, et ka teised teaksid ja näeksid, mida me teeme. ja seetõttu ma ei taha mingeid ük-, üksikuid äh, konflikti ennetusüksusi luua. Äh, tahan, et kõik sellega tegeleksid, aga nüüd äh, küsimus era, eraturvafirmadest, see on väga tõsine küsimus. tähtis on see, et et sõjaliste jõudude koolitamine peab olema kontrolli all ja ma arvan, et ma vastasin ka teie küsimusele, proua de Kaiser, kui ma rääkisin surmaotsusest Iraagis. tänan. suur tänu. kõrge esindaja, mitte ainult teie sisuliste, äh, vastamise sisulise külje poolest, äh, vaid ka teie täpse äh, stiili eest. Teie esinemine oli suurepärane tõstatasite erinevaid küsimusi ja mis andsid meile mõtteainet, andsite meile infot, mis on meile samuti mõtteaineks ja kasulikuks ja teie töö on väga delikaatne, teie ülesanne on väga delikaatne ja loomulikult teie avaldused olid mõeldud ainult meie kõrvadele ja olid väga huvitavad. ja ma, te tulete meie ette uuesti, kui seda jälle vaja on ja suur tänu teile, kohtume jälle viie minuti pärast, jätkame koosolekut Please, colleague, we have a uh, start. kallid kolleegid. peame pihta hakkama, sellepärast et äh, meil ei olegi nii palju aega, nii et palun äh, võtke istet, äh, olge head. Abbiamo al punto eh, al, previsto all'ordine del giorno l'audizione pubblica sulla lotta alla corruzione nei Balcani occidentali. ees on meie päevakord me peame käsitlema korruptsioonivastast võitlust Lääne-Balkanil ja me oleme ise esitanud endale küsimuse, et mida saab Euroopa Liit teha selleks, et toetada võitlust korruptsiooni vasta, vastu meie naabruspiirkonnas. ja me oleme tundnud sageli muret Äh, selle küsimuse peal äh, pärast ja me püüame oma töös lähtuda õigusriigi põhimõtetest, mis on meie jaoks kõige olulisemaks tööaluseks. me oleme korranud, et majanduslik ja demokraatlik areng peavad käima käsikäes äh, selliste arengutega nagu korruptsioonivastane võitlus, see on väga oluline liitumise eeltingimus, loomulikult selle küsimusega on juba piisavalt tegeletud on juba palju tegeletud ja on tehtud mitmeid pingutusi selleks, et korruptsioonivastase võitluse poliitikaid ellu viia. mõningad nendest katsetest ja püüdlustest on põrkunud mitmete takistustega kokku, nagu näiteks äh, võitlus ko organiseeritud kuritegevusega kuid äh, on olnud ka mitmeid äh, positiivseid näiteid korruptsioonivastasest võitlusest äh, ning paistab, et enamasti on võitlus edukas siis, kui koostöö hõlmab erinevaid sektoreid, valitsuse esindajaid, ettevõtete esindajad, kodanikuühiskonna esindajad, äriettevõtete esindajaid, kui kõik erinevad ühiskonnasektorid ja tasandid teevad koostööd, aitavad määratleda standardeid, seada eesmärke, korruptsioonivastane võitlus ei lõpe äh, lihtsalt ühe sammuga, see on võistlus, mida tuleb, võitlus, mida tuleb pidada järjepidevalt äh, ja ainult sellisel moel saavutame me soovitud tulemused. niisiis äh, tahaksime meie omalt poolt kaasa aidata nendele pingutustele. ja selleks oleme loonud arutelu foorumi oleme kutsunud äh, väga tähtsaid eksperte, kes on kursis äh, selle teemavaldkonnaga, et me saaksime vahetada arvamusi ja rääkida korruptsioonivastase võitluse perspektiividest kõigi äh, kõnealuste naaberriikide puhul. me tahame teada, mis, millised on selle korruptsiooninähtuse juured ja kuidas see, seda nähtust välja juurida. ja meil on siinkohal äh, proua professor äh, Taseva äh, Makedoonia Zero Corruption organisatsiooni või esindaja proua Kalovitš Mans Montenegro organisatsioonist. tema räägib meile, kuidas me peaksime korruptsiooni ka võitlema Montenegros. meie seas on täna ka härra Dervishi, kes kirjeldab Albaania olukorda. püüame siis asju, äh, püüame siis tööga pihta hakata ja igal kõnelejal on äh, sõna kümneks minutiks, proua Tassu. suur tänu, härra Albertini lubage mul kõigepealt avaldada teile tänu, et te kutsusite mind täna siia selle auväärt kogu ette ja loodan, et minu tänane ettekanne ja ka minu kolleegide ettekanded aitavad aidata rikastada teie pilti korruptsioonivastasest võitlusest äh, Balkani, Lääne-Balkanil alustan kohe oma ettekandega, otsustasin, et ma, äh, ma arvasin, et mul ei ole PowerPointi, kuid äh, siis sain aru, et äh, tegelikult minu PowerPoint ettekanne räägib iseenda eest ja otsustasin seda siiski kasutada, kui see on võimalik. see lisab teile pisut empiirilisi andmeid. kõigepealt viitaksin äh, korruptsiooni tunnetuse indeksile, indeksile, äh, selle indeksi tulemused avaldati eile, nagu te tõenäoliselt teate, ja Lääne-Balkani äh, riigid olid järgmistel kohal, Makedoonia Vabariik koos Horvaatiaga oli kuuekümne teisel kohal, Montenegro kuuekümne üheksandal kohal Serbia, seitsmekümne kaheksandal Albaania kaheksakümne seitsmendal, Bosnia-Hertsegoviina, Hertsegoviina üheksakümne esimesel kohal ja Kosovo, kes oli selles indeksis esimest korda saja kümnendal kohal. ja üldiselt Lääne-Balkani riikide puhul on märgata nende järjestuses teatavat paranemist, kuid see paranemine ei olnud äh, nii äh, märgatav äh, ja oluline sellise indeksi puhul on äh, selline, on oluline, et pööratakse tähelepanu indeksi punktidele, mitte positsioonile ja Makedoonia oli nüüd üheksa punkti võrra kõrgemal kohal seitsmekümne. Makedoonia tõusis üheksa kohta seitsmekümne ühelt kuuekümne kahele, aga kuna tegemist oli alla ühe indeksipunkti jäävale, e-, jääva eduga, siis polnud see edu siiski väga märkimisväärne. ja huvitav oleks siin vaadata ka Euroopa Liidu liikmesriike võrreldes äh, Türgiga ja, ja samuti ka Türgi, mis on äh, ka kandidaatriik. ja me näeme siin, et mõne, väga, mõned liikmesriigid on korruptsiooniindeksi poolest äh, järjestuses äh, edetabelis väga ees. ja kahe tuhande seitsmes, kahe tuhande kaheksas, kahe tuhande üheksas, kahe tuhande kümnes aasta, kui võrrelda korruptsiooniindeksit, äh, siin näete arenguid, millised on tulemuste muutused, millised paranemised on näha. Te näete erinevaid värve siin erinevate aastate puhul, kahe tuhande seitsmes tumesinine ja kahe tuhande kümnes aasta helesinine ja nagu näete, kõik piirkonna riigid on saavutanud mõningast edu ja on liikunud edetabelis ettepoole see näitab, et tegelikult olukorra tunnetus äh, või nägemus äh, on hinnanguliselt äh, Transparency Internationali arvates paranenud. on veel üks tööriist, mida Transparency International kasutab selleks, et korruptsiooni olukorda hinnata ja see on ülemaailma korruptsioonibaromeeter erinevalt äh, korruptsioonitunnetuse indeksist äh, lähtutakse parameetri puhul empiirilistest andmetest, statistilistest äh, uurimustest ja sarnastest metodoloogiatest, mille käigus küsitletakse intervjueeritavatelt, kas neilt on küsitud altkäemaksu, kas nad on äh, maksnud äh, altkäemaksu või või kas keegi nende peredes on maksnud altkäemaksu või kelleltki nende peredest on äh, palutud altkäemaksu. ja see on erinev korruptsioonitunnetuse indeksilt indeksist, äh, siin on tegemist, parameetri äh, puhul on tegemist isiklike kogemuste analüüsiga. esimesel puhul võib öelda, et äh, näidatakse inimeste usku korruptsioonivastasesse võitlusesse ja inimeste usku oma para-, valitsustesse, valitsusse ja Makedoonias on mädusemad selles valdkonnas kõige edukamad Äh, Makedoonia kodanikud leiavad, et nende valitsuse saavutused äh, korruptsiooni vallas on edukad, aga kõige halvemad tulemused olid Bosnia-Hertsegoviinal ja ka Horvaatia ja Serbia äh, näitajad olid päris kehvad. kui me vaatame nüüd erinevaid ametnike kategooriaid siis äh, need võivad olla näiteks äh, erakonnad, äh, äri- ja erasektor, ah, riigiametnikud, kohtuvõimu esindajad ja kui küsitakse ja samal ajal küsida, millis, kuidas korruptsioon puudutab selliseid erinevaid kategooriaid, siis sellest, sellisest uurimusest tekib oma muster, konkreetne muster, reeglina on kõige korruptsioonialtimad erakonnad, poliitilised erakonnad Bosnia-Hertsegoviina kodanikud leiavad, et nende poliitilised erakonnad on äärmiselt korruptsioon, korruptiivsed. sama on olukord äh, Serbias, äh, Makedoonias, Kosovos. ja kõige äh, vähem Türgis. ja ära, äri ja erasektori puhul on olukord samasugune Bosnia kodanikud leiavad, et nende erasektori ettevõtted on korrumpeerunud, sama on olukord Horvaatias, Serbias, seejärel Makedoonias see, ja sellele järgneb Kosovo. riigiametnikud samuti Bosnia-Hertsegoviinas ja Horvaatias on usalduse puudumine kõige suurem, sellele järgneb Makedoonia ja siis tuleb Serbia. ja ja peaaegu samasugune on olukord kohtuvõimu puhul kus jällegi inimesed on põrkunud kokku korruptsioonijuhtumitega äh, kohtuvõimude puhul. ja nagu näete, Türgis jällegi ei peeta probleemi nii tõsiseks ja väga huvitav küsimus, kas inimesed oleksid valmis maksma rohkem selleks, et äh, korruptsioonivastase ettevõttega või ostma oma kaupa korruptsioonivastaselt ettevõttelt, nagu te näete, äh, kõige suurem äh, soov on, või kõige väiksem soov on siin Bosnia-Hertsegoviinas. see oli siis globaalse korruptsiooni parameetri uurimuse tulemus ja sealt te näete, mida inimesed päriselt arvavad äh, korruptsioonist nende koduriikides ja näete ka võrdlusandmeid riikide vahel. Äh, meie Lääne-Balkanis on tehtud ka teisi äh, statistilisi analüüse ja üks uuringutest on ÜRO TC Balkani uuring sellest uuringust lähtuvalt tavakuritegevuse tase paistab olevat äh, taandumas ja üks kuritegevuse liik on äärmiselt problemaatiline, see on just nimelt korruptsioon ja majanduskuritegevuse. see on siis ÜRO ODC ja Balkani uuringu tulemus. ja sellist äh, kuritegevust on väga raske mõõta ja äh, tegemist on kahe valdkonnaga, kus äh, ohvrite ulatust on ka raske määrata. tegemiseks on siis altkäemaksude ja tarbijapettusega. ja äh, Balkani uuring näitab, et tegelikult rahvastik jätkab altkäemaksude maksmist, ei ole kuskile see probleem kadumas, vaid on üsna jätkusuutlik. mida selle probleemi puhul on ette võetud? ette on võetud päris palju ja võib öelda, et äh, peamiselt äh, tänu rahvusvahelisele koostööle äh, ja Euroopa Nõukogule, kuhu kuuluvad kõik meie riigid, on toimunud mitmesuguseid rahvusvahelisi üritusi ja nüüd, kus on alguse sisse saanud assotsieerumisprotsess ja Euroopa Liiduga integreerumise protsess, väga paljud meist üritavad meie korruptsioonivastase võitluse õigustikku ühtlustada. kahe tuhande seitsmenda aasta novembris avaldatud raport ja kahe tuhande üheksanda novembri raport, mõlemad kordavad, et Brüssel kritiseerib korruptsiooniprobleemi ja kohtuvõimi puudujääkide probleemi oma hinnangudokumentides. meil on mitmeid tegevusi riikide siseselt näha, kuidas õigusraamistiku ühtlustamine toimib ja mitmeid uusi seadusi seadusi, mida ei ole võib-olla kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid mida võetakse vastu, mille sarnaselt võetakse vastu Lääne-Balkani riikides. meil on välja töötatud korruptsioonivastase võitluse strateegiad ja nüüd vaadatakse üle korruptsioonistrateegiad ja võetakse vastu uued siht pärastatud äh, strateegiad. sellised strateegiad on kõikides Lääne-Balkani riikides. kõikides riikides on ka korruptsioonivastase võitluste organisatsioonid, äh, konkreetsed korruptsioonivastase õiguse, äh, korruptsioonivastase võitluse agentuurid Serbias, Makedoonias, Kosovos on tegemist sõltumatute institutsioonidega Montenegros on tehtud, on tegemist valitsuse dekreediga loodud organisatsiooniga, USKOK-a on, kuulub riigiprokuröri talituse juurde. nii, et korruptsiooniaastase võitluse kogud on olemas, kuid nende probleem seisneb ressursside puuduses, neid ei toetata piisavalt ja neil ei ole piisavalt koostööd teiste institutsioonidega oma asukohariigis ja isegi mitte parlamendiga. nii palju siis õigusreformist, õigusloomelisest reformist ja kõige suurem probleem, mille on toonud välja ka Euroopa Liidu eduaruanded, on õigusloomelised puudujäägid ja ka kodanikuühiskonna ressursi puudus, kodanikuühiskond ei suuda piisavalt tõhusalt toetada korruptsioonivastase võitluse tegevusi. nii et on võimalusi, kuidas lihtsustada korruptsioonivastast võitlust ja toetada õigusriigi põhimõtete jätkusuutlikkust Lääne-Balkani riikides. üks võimalikke lahendusi oleks Euroopa Liidu ja UKAP-i Äh, soovitusi koos äh, rakendada, suur tänu! Ressa molto interessante il suo intervento e anche abbastanza... tänu, see oli äärmiselt huvitav ja enam-vähem jäite oma aja piiridesse. ja järgmisena saab sõna proua Kalovitš ja ma palun teid kinni hoida kümneminutist kõne ees. suur tänu! Äh, mul on hea meel täna siin olla, minu nimi on Vanja Tšolovitš, ma olen Montenegrost. ma esitan oma riigi ja oma kodanike huve valitsust, kuid minu kodanikud väidavad vastavalt avaliku arvamuse uurimisele, et nad usaldavad mind rohkem kui oma riigi poliitikuid. Montenegro puhul on tegemist riigiga, mis on väga sarnane ja samas väga erinev teistest Lääne-Balkani riikidest. Montenegro on Lääne-Balkanil ainuke riik, Äh, pärast seda, kui kommunistlikul režiim tegi lõpp, kus valitsus pole muutunud, meil on täpselt sama valitsusstruktuur võimul ja viimased kakskümmend aastat. isegi kui arvata, et see on kõige parem valitsus, et meil on kõige ausamad poliitikud maailmas, isegi kui arvata, et meil on tugev kodanikuühiskond, nad siiski kahekümne aasta jooksul ähm, võivad veidi korrumpeeruda, eriti arvestades seda, et riik on läbi teinud sõja ja sanktsioonid ja selle aja jooksul äh, on aset leidnud ka sellised asjad nagu organiseeritud kuritegevus, näiteks tubakatoodete salakaubavedu ja muu ja kuna valitsus ei ole muutunud, pole neil olnud ka võimalus läbi lõigata need seosed, mis on tekkinud täitevvõimu ja organiseeritud kuritegevuse vahel, et reformida meie politsei ja luurestruktuure. ei ole maailmas ühtegi sellist režiimi, kus eliidi esindajad teadlikult ja ausalt üritaksid Äh, salakaubanduse kanaleid lõhkuda, mm, selliseid kanaleid, mille loomist nad ise on toetanud. ja me teame, et sellised kanalid eksisteerivad ÜRO uimasti ja kuritegevuse büroo andmetel ja vastavalt Euroopa Komisjoni eduraportile Montenegro on endiselt äh, uimastikaubanduse võtmemaaks Balkanil. ma Montenegro on selles mõttes ka ebatavaline riik, nagu mu kolleeg Sljagana mainis. pärast seda, kui meil äh, oli võimalus vastata Euroopa Komisjoni küsimustele, meie korruptsiooni tajumise indeks tõusis. kuid me teame, et sellega ei kaasnenud aga tegelikult reformid ja konkreetsed tulemused. Montenegro on ainuke riik selles piirkonnas, kelle korruptsiooniindeks käesoleval aastal äh, halvenes ja vastavalt raportööridele äh,, vabandust äh,, piirideta ajakirjanike äh, raportile meil on probleeme meediavabadusega ja me kukkusime kakskümmend neli kohta äh, vastavas tabelis. ja samas ma tahaksin öelda, et Montenegro on ilmselt ainuke riik Euroopa integratsiooniprotsessis, mis on salastanud ja hoidnud salajas ka oma kodanike ja parlamendi ees AKI ülevõtmist meie valitsus on monopoliseerinud eurointegratsiooni protsessi ja jätnud need küsimustikud enda teada, kuid meil õnnestus teada saada nende vastused ja me mõistsime, miks nad seda salajas hoiavad, sest nad unustasid mainida ähm, meediavabaduse piiramist ja neid juhtumeid, mis äh, on toonud kaasa kohtuhagid äh, ametnike ja ajakirjanike vastu ja mõningatele küsimustele on nad vastanud väga brutaalselt, kui komisjon küsis, kui palju te raha laekus teil erastamisest ja kuidas te kasutasite, nad vastasid, me saime selle firma erastamiselt nii palju raha ja teise firma erastamisest, kuid ei vastanud, milleks seda kasutati. komisjon küsis taas, kuidas te seda raha kasutasite, nad ütlesid, me saime selle firma erastamisest nii palju, teise firma erastamisest ja komisjon küsis kolmandat korda, kuidas te raha kasutasite ja nad ütlesid, aga me juba vastasime sellele küsimusele ja siis me mõistsime, et see on ka põhjus, miks valitsus ei soovinud kaasata Euroopa Liidu mm, äh, liitumise protsesse rohkem inimesi, sest niiviisi oli võimalik vältida selliste küsimuste avalikustamist ja äh, läbi viia nõnda võltsreformid. Äh, kuid Montenegro ei ole nii problemaatiline kui Bosnia või Kosovo või Serbia lihtsalt seetõttu, et Montenegro pole olnud võimalus oma valitsust välja vahetada. ja Brüsseli poolne vaade on, oi, teil on stabiilne valitsus, jah, tõepoolest ta on stabiilne, kuid see ei tähenda, et see on hea valitsus. ja veel üks aspekt, mis on muutunud tavaks, äh, äh, on kuritarvitada Euroopa Liidu liitumisprotsessi. kui meil on vaja midagi ära teha, siis me ütleme, ai, Euroopa Liit sunnib meid selleks me kohandame oma seadusi, anname eeliskohtlemise mõningatele konkreetsetele investoritele äh,, väites, et me teeme seda selleks, et viia meie seadusandlus kooskõlla agiga, kuid aasta, pool aastat hiljem me saame Euroopa Komisjonilt eduraporti, kus öeldakse, et see seadustiku osa ei ole kooskõlas agiga ja kuigi te muutsite oma seadust, see ei vasta meie standarditele. ja veel üks asi, mis on ebatavaline Montenegro puhul, kui te kohtute Montenegro poliitikutega ja meie valitsuse liikmetega, siis ärge unustage, et vastavalt nende majandus öö, deklaratsioonid, nad elavad vaesuse piiril. et nad on vaesemad poliitikud, kellest ma olen oma elu jooksul üldse kuulnud, väidetavalt. loomulikult nende elustiil on hoopis teistsugune äh, võrreldes sellega, mida need ametlikult teatavad, kuid vastavalt ametlikule valitsuse infole ja statistikale Montenegro on ainuke riik, kus on suurim vaesuse lõhe piirkonnas. kümneprotsendiline äh, küm-, kümme protsenti rikkaid, kümme protsenti vaeseid ja nendevaheline erinevus on kõige suurem selles piirkonnas ja seda pärast erastamist sest erastamine ei taganud soovitud tulemusi, see ei toonud kaasa täiendavaid investeeringuid, eh, ettevõtete rekonstrueerimist ega konkurentsi. Eh, selle käigus lihtsalt ärastati vahendid klassikalisel viisil ja seetõttu meil on üha rohkem streike, eh, sotsiaalset rahulolematust ja sageli seatakse ohtu elud inimeste puhul, kes nõuavad, et et investorid peaksid kinni erastamislepingutest ja et riik peaks kinni juba tööseaduse põhimõtetest, mis on meie riigis vastu võetud. kahjuks valitsus äh, pigistab silma kinni nende protestide ees ja üha rohkem inimesi lähe, otsustavad näljastreigi kasuks, äh, protestivad nädalaid maa-alustest kaevandustest ja nii edasi. enamik investoreid äh, on pärit ühest riigist ja on toonud kaasa selle ühe riigi kogemused ja selleks riigiks on Venemaa. ja seetõttu Montenegrot sageli nimetatakse Moskvaks rannikul. ja pole sugugi üllatav, et alles eile meie välisminister sai Venemaa välisministrilt auhinna, härra Lavrovilt auhinna panuse eest rahvusvahelisse koostöösse. ja meie minister sai suurepäraselt hakkama seal sest enamik Äh, Venemaa magnaat hakkas äh, investeerima ebaseaduslikesse kinnisvaraarendustesse rannikul, äh, seades ohtes meie tuleviku arengud, eriti turismi osas, ja kasutas siis ära neid võimalusi, kuigi me oleme väitnud, et me tahame saada keskkonnasõbralikuks riigiks. kahjuks kõik ametiasutused tegelikult ignoreerivad neid ebaseaduslikke arendusi ja ignoreerivad ka teateid selle kohta, et toimub rahapesu. meil ei ole ühtegi kohtuasja olnud, mis oleks päädinud rahapesualase süüdistusega, mitte ühtegi. võib väita, et Montenegrol pole probleeme, et me oleme maailma puhtam riik või on midagi tõeliselt mäda meie institutsioonides. selleks, et rahuldada teid ja rahuldada Washingtoni Äh, valitsus äh, mängib korruptsioonialase statistikaga. samal ajal äh, õiguskaitsetöötajad ja kohtunikud ütlevad, et nad ei tee vahet kõrgetasemelise korruptsiooni või avaliku teenistuse korruptsiooni vahel, kuid meil pole ühtegi kõrget ametnikku veel trellide taha saadetud. trallide taha satuvad liikluspolitseinikud või tavainimesed, kes on salakaubana mingeid kaupa riiki toonud ja on trahvitud saja euroga. Need on inimesed, keda prokurörid ja õiguskaitsetöötajad sihikule võtavad selleks, et rahuldada Euroopa Komisjoni nõudmisi. ja ma tahan öelda, et teistes piirkonna riikides äh, tehakse ära osa meie tööst. Horvaatia äh, töötleb nende inimeste andmeid, kes tappis äh,, kes tappis Horvaatia ajakirjanikke. Serbia äh, organiseeritud kuritegevusrühmitustega, kes äh, smugeldas äh, kokaiini ja me räägime suurtest kokaiinikogustest, äh, vähemalt ühel juhul, kui äh, kaubitseja vahele jääb. Makedoonia on samuti kinni pidanud äh, ühe montenegrolase, kes andis ühe Makedoonia naisisikule üle neljasaja kilogrammi kokaiini üle. meie valitsus aga tegeleb kõige madalama astme kurjategijatega ja mitte alati ja isegi kui õnnestub tõestada, et ka riigiadministratsioonis on isikud, kes on tihedalt seotud organiseeritud kuritegevusega, ei võeta midagi ette. Äh, nüüd me saime teada, et on interneti pandud video, ühe väljapaistva ärimehe pulmavideo ja et seal on kaasatud ka üks politseinik, kes on seotud organiseeritud kuritegevuse ja selles videos tuleb välja, et mitte ainult kõik selle piirkonna kurjategijad ei pea koos pidu äh, nii Bosnias, Serbias kui ka Montenegrost, vaid ka seda, et et ka meie luurestruktuuride kõrged ametnikud äh, peavad nendega pidu, suudlevad, kallistavad ja siis me ütleme, kas valitsus on valmis uurima, mida see äh, luureametnik seal tegi, miks tal on seosed äh, kurjategijate vastupidi, valitsus pööras noole meie vastu, kas me teame, kes selle video üles pani? Äh, kes oli see uuriv ajakirjanik, selle asemel, et võtta valitsusametnikud vastutusele. niimoodi me võitleme organiseeritud kuritegevusega, võitledes nende vastu, kes esitavad küsimusi organiseeritud kuritegevuse kohta. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et minu arvates äh, et ma ei usu, et Moneg-, Montenegros ei ole probleeme kuritega, äh, vabandust, kuriteos korruptsiooniga, meil on väike äh, ringkond inimesi, kes on üle võtnud äh, riiklikud institutsioonid selleks, et panna nad nende erahuve teenima. aga kui Montenegro ei saavuta edasiminekut Euroopa integratsiooni teel, ja kui te ütlete meile, et te olete sügavalt korrumpeerunud, te olete Balkani Kolumbia, siis eh, ainult eh, kurikaelad saavad sellest kasu, kui Euroopa integratsiooniprotsess edasi lükkub. Grazie, doktoressa Kalovic, la parola al suur tänu, eh, doktor Kalovitš. ja nüüd doktor Derviši tutvustab olukorda Albaanias. kümne minuti jooksul, palun. Uh, sorry um,, was going to speak in Albanian, but uh... ma mõtlesin, et ma saan albaania keelelt kõnelda, aga räägin inglise keeles. ma olen Liidi Erishina, töötasin viimased kakskümmend aastat ajakirjanikuna, kuid kui mu naine ütles mu pojale, et sa pead äh, õppima koolis kõvasti, vastasel korral sa lõpetad nagu sinu isa, siis siis ma otsustasin kodanikuühiskonna küsimustega hakata tegelema. võitlus korruptsiooni vastu, head valitsustavad on minu tähelepanu alla jäänud nüüd aastal, aast-, alates aastast kaks tuhat üks, muide aasta-aastalt korratakse ikka üle, et korruptsioon on ikka veel Albaanias tõsine probleem ja teiseks kinnitatakse, et Albaania korruptsioonivastase võitluse strateegia iseenesest ei tekita probleeme, vaid selle elluviimine. korruptsioonitunnetuse indeks on üsna kõrge Albaanias ja ma arvan, et see on ka üle politiseeritud. nii parlamendis kui meedias näidatakse üksteise peale näpuga ja poliitikud on kri-, loonud sellise atmosfääri, kus väga sageli lihtsalt jäävad põhiküsimused tagaplaanile. samuti otsivad poliitikud avalikkuse tuge ning nad hoolivad ka rahvusvahelisest toetusest ja samas hoolib avalikkus rahvusvahelisest tunnustusest ka palju rohkem, kui siin osatakse arvatagi. probleem on kohtutes tasakaalustatud otsuste tegemisega, need, kes kuuluvad äh, valitsuse ridadesse, äh, rea-, äh, loevad tavaliselt otsuse esimest osa, need, kes opositsioonis on, loevad teist osa, kui meid tõesti midagi huvitab, siis see on Euroopa Liidu integreerimisprotsess. kahe tuhande kümnendal aastal avaldatud viimane avalikus küsitlus ütles, et Euroopa Liit, NATO on kõige usaldusväärsemad institutsioonid albaanlaste silmis, siis tulevad politsei, finantsinstitutsioonid, eraorganisatsioonid, vabaühendused ja siis valimised ning, ning alles siis erakonnad. kui sellel on midagi ühist usaldusega institutsioonide vastu ja korruptsiooniindeksiga, siis tõesti, see on õige Euroopa Liiduga ühinemise äh, referendumil ütles üle kaheksakümne protsendi inimestest, et nad on poolt, kaheksakümmend seitse protsenti albaanlastest arvab ka, et äh, nende arvates tuleks õigusriiki tugevdada, kaheksakümmend viis protsenti arvab, et tuleb rohkem poliitilist stabiilsust ning äh, peaaegu sama arv arvab, et siis tekib parem rahvusvahelise ettevõtluse konkurents, vähendatakse korruptsiooni ja nii edasi tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmenda aasta majandus- ja poliitilisest graafist ähm, alates on korruptsioonist sageli räägitud. tollal sooviti stabiilsust, institutsioone, mis funktsioneeriksid ning kõige viimasele kohale jäi korruptsioonivastane võitlus. kui me nüüd vaatame, mis on toimunud viimase kümne aasta jooksul siis peab ütlema, et eh, esimesed sammud korruptsioonivastases võitluses astuti heade valitsustavade paikapanemisel. otsustavateks otsustasid aastad kaks tuhat kuni kaks tuhat viis, kus keskenduti institutsioonide reformile ja õigusriigile ning samuti spetsiifilistele meetmetele, mis olid suunatud korruptsiooni vastu. veel üks oluline välispanus korruptsioonivastases võitluses oli Euroopa Liiduga loodud ühine projekt, kus osaleb ka Euroopa Nõukogu. hiljutistest edulugudest saab esile tuua ka äh, riigihangete elektrooniline kesksüsteem, mis äh, võimaldab siis elektrooniliselt riigihanket korraldada, peaaegu sada protsenti hangetest toimub selle süsteemi kaudu, samuti on võimalik online makse maksta ning samuti on loodud ka eh, uus maksupettuste uurimise üksus. korruptsioonivastases võitluses ei ole siiski midagi tähtsamat kui eh, piisav poliitiline tahe. mitmesuguseid eh, negatiivseid nähtusi on ühiskonnas täheldatud ning see on ka ohustanud korruptsioonivastast võitlust. kõigepealt kohus ei ole alati õigeaegselt uurimist alustanud, ei ole lõp-, või ei ole lõpule viinud uurimist. teiseks, äh, korruptsioonijuhtumitest hakatakse rääkima enne valimisi ning äh, sageli kasutatakse ära poliitilisi valesid, neid, keda kahtlustatakse, nendele antakse sageli poliitiline immuniteet, samuti pole Eh, piisavaid eh, läbipaistvusmehhanisme kohtusüsteemis. riigiametnike ametisse nimetamine ning haldus, haldusvõimekus jäävad eh, ikka veel tõsiseks probleemiks. infrastruktuuri puudulikkus ning kontroll riigivarade üle on siiski veel tagasihoidlikud ning peab ütlema, et äh, meil oleks vaja äh, struktuuri parandada, praegusel hetkel on meie kohtusüsteem otsene, äh, otseselt seotud minevikupära, pärandiga. Albaania on üks väheseid riike, kus justiitsministeeriumil on monopoolne seisund äh, kohalik, kohtunike karistamise üle otsustamisel. riigikohtu struktuur äh, vastab sellele samale süsteemile ning äh, see on äh, muutunud ainult sümboolseks võimuks, mitte praktiliselt reaalseks võimuks, kohtuvõimuks samuti puudub piisavalt vahendeid selleks, et kohtunike professionaalsust äh, tõsta ja äh, kui kohtunike palk pole piisav, siis muutuvad nad korrumpeerunuks äh, ning hakkavad vastu võtma otsuseid, kannatades poliitilise surve all. tahaksin rääkida ka meedia rollist korruptsioonivastases võitluses Albaanias on umbes kolmkümmend päevalehte, neli riiklikku eh, telekanalit, viis, kaks eh, domeenis ja mitmesuguseid kohalikke meediakanaleid. meedia aitab kaasa eh, probleemide arutamisele uudistes, aga meil ei ole pressikonverentse kuigi partei ametnikud neid peavad. ja peab ütlema, meil öeldakse, et kui pereliikmed majast mööduvad, siis koerad ei haugu. meedia järgib sageli äh, partei liini ning äh, korruptsioonisüüdistused Äh, lendavad äh, poliitikute vahel, ilma et äh, meedia järjekindlalt neid, neid süüdistusi esitaks, üks lugu ilmub ühel päeval, teisel päeval on ta juba kadunud meediast. ühiskonna roll, kodanikuühiskonna roll korruptsioonivastases võitluses Albaanias näitab, et kodanikuorganisatsioonid on praegusel hetkel äh, vähem aktiivsed kui so-, kui valitsusasutused, teiseks äh, vastava ala äh, projekte viivad ikkagi läbi pigem rahvusvahelised organisatsioonid kui kohalikud organisatsioonid ja positiivsest küljest võiks rääkida, et et Albaania on loonud kodanikuühiskonna agentuuri, mille eh, prioriteetseks tegevuseks on korruptsioonivastane võitlus. oma kogemusest võin öelda, et et eh, Albaan-, et meie jaoks on väga tähtsad ka need soovitused, mis Albaaniale eh, on koostatud. väga tähtis on halduskohtu loomine, samuti äh, Äh, peavad erakonnad tagama selle, et kohalikud valimised kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastaksid, äh, vastaksid äh, demokraatlikele normidele ning OSCE soovitustele, mis aasta tagasi esitati. valitsus peaks koostööd alustama selleks, et kohtureformi strateegia välja töötada, aga sellega ma lõpetaksingi, tänan Grazie, doktor Dervishi. suur tänu, härra Dervishi. Teie sõnavõtt oli tõesti äärmiselt huvitav, nii et nüüd alustame arutelu. kahjuks on minul endal teisi kohustusi, mul on tõesti väga kahju, kuid minu kolleeg härra Kuukan, kes on äh, Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ja Kosovo delegatsiooni esimees juhatab meie tänast töökoda edasi. suur tänu, kallid kolleegid, nüüd annan teile võimaluse sõna võtta ja annan sõna ka komisjoni esindajale, kui ta, minu ettepanek oleks, et anname kõigepealt võimaliku võimaluse liikmetele küsimusi esitada ja alles siis anname sõna uuesti ja äh, anname sõna komisjoni esindajale, sellepärast et siis saate ka neile vastata. Äh, Viktor Postinaar on esimene, kes soovib sõna. suur tänu, härra esimees, ja tervitan tänast üritust ja kõigepealt äh, räägiksin korruptsioonist Lääne-Balkani riikides, kuid mitte ainult Lääne-Balkani riikides, sellepärast et kui me räägime laienemisest, siis äh, tegemist on küsimusega, mis äh, valmistab muret Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja, ja igal aastal Euroopa Komisjon äh, käsitleb seda äh, ja ka ja seoses Lõuna ja Ida-Euroopaga. korruptsioon korrumpeerib kõiki kor, korrum-, korrumpeerunud inimestest ja ja korrumpeerijates, korrumpeerijaid, tavaliselt me räägime korrumpeerunud inimestest, aga korrumpeerijad eh, ei tohi ka tähelepanu alt kõrvale jääda. me peame küsima endalt, mida tuleb teha Euroopa tasandil ja me ei tohi seejuures unustada laienemise protsessi ja liitumisprotsessi kui oleks midagi, mida saab ette võtta selleks, et korruptsiooni ära hoida, lihtsalt kõrgema tasandi poliitikas, siis äh, üks asi, millele saab keskenduda, on äh, erakondade rahastamine. sellepärast, et erakondade rahastamine on äh, üks peamisi poliitilise korruptsiooni allikaid. mitte ükski Euroopa strateegia komisjoni poolt, Euroopa Parlamendi poolt, meie institutsioonilises dialoogis ei saa sellest mööda minna. ja kuidas on lood valimiskampaaniate rahastamisega, mis on teine korruptsioonivaldkond, tavaliselt annetused ja valitsuskampaaniatesse kaasatud raha äh, on seotud tingimustega. ja poliitikud äh, peavad, äh, peavad neid tingimusi täitma, kui nad võimu juurde satuvad, aga siin ei ole mingisugust strateegiat ja siis lisaks on oluline et äh, nende kahe kategooria rahastamise puhul, kas meil on oma strateegia, kas meil on konkreetsed nõuded, mida me esitame Lääne-Balkani äh, rahvastele? ei, ei, siiani ei ole. ja sellisel juhul me võiksime kõikides institutsioonide vahelistes dialoogides või äh, institutsioon, kõikide institutsioonide dialoogides nende riikidega nõuda huvide konflikti haldamist mitte ainult avalduste näol, nii et Euroopa Komisjon saaks jällegi ristikese kirja panna ja selle küsimuse ära unustada. ja samuti peaks äh, olema tegemist siin varade avaldamisega, mitte lihtsalt äh, ametliku näitajana seda on tehtud teistes liikmesriikides ja tulemused on olnud äh, väga kasinad mida saab Euroopa Parlament teha? enne kui me asume teisi süüdistama, vaatame, mida teeme me ise. meil on poliitiline dialoog erinevate erakondadega selles piirkonnas ning äh, kõigepealt äh, võime me ju küsida ilma enne igasugust liitumist äh, või liitumissidemete sõlmimist ükskõik millise er-, fraktsiooniga keegi soovib liituda, kõik erakonnad peaksid öö, äh, mingitele eeltingimustele vastama ja selle, nende kriteeriumite hulgas peaksid olema läbipaistvuse kriteeriumid, aruandluskohustuse kriteeriumid erakondade rahastamise osas ja nii edasi ja nii edasi. siiani selliseid eeltingimusi ei ole. kas Euroopa Komisjonil on strateegia? koordineeritud äh, strateegia, mida selle regiooni puhul rakendada, jällegi on vastuseks ei, ei siiani pole sellist ja kas meie Euroopa erakonnad ja Euroopa fraktsioonid Euroopa Parlamendis, kas meil on omavahel dialoog teemal, mida edendada meie dialoogis selle piirkonna poliitiliste erakondadega selleks, et saavutada piisav läbipaistvuse tase ja aruandluskohustuse täitmine? ei, ei ole. ja jällegi erakondade alustalad ja erakondade erakonnad, kuidas neid rahastatakse, kas äh, on mingid kriteeriumid paika pandud, mõningates riikides on kriteeriumid, kas äh, selles piirkonnas selliseid äh, kriteeriumeid ka täidetakse? Need võiksid olla eeltingimusteks meie poliitiliste peredega liitumisele. ja nii on. kas täidate tingimusi või jääte väljapoole selle otsuse langetavad juba nemad erakonnad, aga kui nad tahavad äh, liituda meie poliitiliste perega, tuleb tingimusi täita ja nad tahavad seda ju. ja siis, kas Euroopa Parlamendis on institutsioonide vaheline, institutsiooniline dialoog, viitan ühele konkreetsele juhtumile, Albaania juhtumile. selles küsimuses meenutagem kolm nädalat tagasi paljastati suur korruptsiooniskandaal, nimetati erinevaid nimesid, opositsioon nimitas valitsuse nimesid, opositsioon, valitsus nimetas opositsiooni nimesid ja kõik see oli ühes üks suur korruptsioonijuhtum. aga mingisuguseid järeldusi ei tehtud. minu enda fraktsioon ja, ja ka teised ja, ja ka käitus väga edumeelselt ja me püüdsime mõelda, kuidas saaks Albaaniat aidata selles olukorras, kuidas saad aidata neil Euroopa Liidu standarditega kooskõlla jõuda. kas me saame midagi teha? jah, muidugi. aga me ei peaks mitte ainult süüdistama Lääne-Balkani rahvaid, vaid me peaksime ka kõigepealt vaatama, mida me ise teeme. me peaksime äh, Äh, astuma neid väga lihtsaid samme, mida me saame astuda. ja ma arvan, et me peaksime tegema koostööd Euroopa Komisjoniga. võib-olla meil ei ole öö, äh, veel strateegiat vaja, aga meil peaksid olema eeltingimused, äh, mida me esitame oma dialoogis poliitiliste erakondadega, poliitiku, poliitiliste juhtidega, valitsustega, vastasel juhul me räägime samast asjast äh, mitte ka veel järgmisel aastal, vaid äh, kuni äh, laienemisprotsessi lõpuni ja pärast seda räägime me sellest jällegi ja tõstatame jällegi äh, korruptsiooniprobleemi, aga sedakorda räägime korruptsiooniprobleemist uutes liikmesriikides, ilma et äh, me seda probleemi lõpuks ometi suudaksime välja juurida. suur tänu, kallid kolleegid, tuletaksin teile meelde, et äh, meil on ainult kolmkümmend viis minutit aega ja seitse sõnasoovijat, ma püüan anda sõna ka komisjoni esindajale ja samuti meie kolmele austatud külalisele, nii et aja piiranguid ma ei sea praegu, kuid palun, et te käituksite vastutustundega, vastutustundlikult ja kollegiaalselt. nüüd annaksin Makedoonia delegatsiooni esimehele härra Salafrakosele sõna. Eh, suur tänu kõigepealt eh, tahaksin tänada esimeest ja sekretäriaati tänase ürituse korraldamise eest. tegemist on äh, suure probleemiga, suure ühiskondliku probleemiga, tegemist ei ole tegelikult niivõrd välispoliitilise pro-, probleemiga, kuid äh, loomulikult äh, see probleem mõjutab teisi valdkondi ja ka teisi geograafilisi piirkondi meie liidus me peame mõistma, et äh, asjad muutuvad, kui keegi sureb, leiab äh, sellele järgnevad matused, aga maailm keerleb ikka edasi. ega elu ei peatu. ja meie tänane kohtumine osutub viljakaks ainult siis, kui äh, me analüüsime neid probleeme intensiivselt. nagu ütles härra Patinaku, me peame pöörama tähelepanu üksikasjadele ja me peame tegutsema mõnikord jäävad äh, õigusrikkumised õigusele peale ja seda me ei tahaks tulevikus näha. endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias jäävad illegaalsed asjad siiski illegaalseks. on erinevaid nähtusi, sealhulgas äh, korruptsioon, mis äh, on endiselt täies elujõus International Transparency on teinud äh, väga selgeid avaldusi, nad avaldasid äh, meie teemakohase raporti alles eile. kas Albaania on korrumpeerunum kui ülejäänud äh, maailm? Transparency International näite, Internationali andmetel on korruptsiooni kõikjal maailmas ja peaksime keskenduma ka teistele valdkondadele, mitte ainult Albaaniale kuid äh, poliitilised erakonnad on siin kõige rohkem tähelepanu keskmes äh, ja inimesed, kes on võimuohjade juures, äh, kõrgetel ametikohtadel, erakondade liidrite seas on kõige korrumpeerunumad ja korruptsioon õilmitseb kõige paremini ka vähem arenenud riikides, ka suured ettevõtted on sageli korrumpeerunud, Euroopa ettevõtjad ka teistes riik-, ka Euroopa Liidu liikmesriikides ja väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike kipuvad äh, kalduma korruptsiooni teele. nii et äh, korrumpeerunud inimesed ja korrumpeerijad Äh, on olulised äh, ja nende ja me peame oma tegevuse suundama, suunama nendele mõlemale rühmitusele korruptsioonivastases võitluses me hindame siin praegu läbi luubi Lääne-Balkani riike, kuid kipume unustama, et ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides äh, on probleeme. ja me peame mõtlema lahendustest, et tagada, et kogu Euroopa Liidu olukord paraneb mitte ainult Lääne-Balkani riikides. ja me peame kandma hoolt selle eest, et me võitleme korruptsiooni vastu ja teeme seda edukalt. mis puudutab Lääne-Balkani riike, siis tahaksin öelda, et on üsna veider et äh, Euroopas valitsevad natsionalistlikud kalduvused, aga samal ajal ka korruptsioon. natsionalism mängis ka Prantsuse revolutsioonis olulist rolli. ja erinevad elemendid ühiskonnas, korruptsioon, natsionalism äh, olid omavahel seotud. me peame tegema panuse õigusloomele, kuid keskenduma ka samas äh, huvidele. ja härra Šerandalen, äh, Makedoonia raportöör. Äh, suur tänu, tahaksin tervitada tänast töökoda ja tahaksin avaldada tunnustust meie külalistele. ma leidsin, et nende ettekanded olid suurepärased ja äh, ma olen tänulik neile selle julguse eest. ma paluksin, et te mõistaksite mu küsimuse õigesti. proua Kalovitš, ma tahaksin küsida, kas te tunnete, et te olete ohus oma koduriigis, sellepärast et teie riik, teie kodumaa ei ole äh, eriti positiivselt meelestatud teie pingutuste osas. nagu te ise olete öelnud, te olete väga avatud, väga aus inimene ja ma arvan, et kui me räägime korruptsioonist, siis korruptsioonil on alati kaks külge, altkäemaksu andja ja võtja. aga kõikide riikide puhul, kellest me praegu räägime, Makedoonia, Montenegro, Albaania ja ka mõningate liikmesriikide puhul Euroopa Liidus on tunda sellist äh, nepotismi ja onupojapoliitika ähm, mentaliteeti ja sellist lähenemist, et kui ma satun võimuohvade juurde, siis on riik minu kätes ja ma lüpsan seda riiki nii võimsalt kui võimalik. Need, kes on võimuohvade juures, äh, kahmavad endale kõik, mida nad arvavad endale kuuluvat. seda nimetatakse tegelikult ahvuseks ja kõik see toimub äh, poliitika tasandil, kohtu tasa, kohtute tasandil, tegemist on erinevate rühmituste ja tegijate võrgustikuga, kes kõik üksteist aitavad. ja selliste võrgustike vastases võitluses on võtmeelani, võtmeelemendiks avalikkuse teav-, teavitamine. kodanikuühiskonna, ühiskonda saab aidata kaasa sellel, nendele püüdlustele. proua Tatseva, proua Kalovitš, te olete suurepärased kodanikuühiskonna esindajad, sellepärast et teie toote välja probleemid oma koduriigis, riikides ka ajakirjandusel on oluline roll. ajakirjandus kontrollib olukorda ja kõige hullem on olukord nendes riikides, liikmesriikides, kus võimuesindajad on haaranud võimuga ajakirjanduse üle. nii et äh, võtmeküsimus komisjonile oleks, kui palju Euroopa Liit äh, annab selleks, et võidelda korruptsiooni vastu kandidaatriikides, kas me saame teha midagi enamat ja, ja toetada neid, kes äh, selle probleemi nii hästi esile toovad? suur tänu ja nüüd annan sõna härra Tannokile, kes on äh, Montenegro raportöör. suur tänu, härra esimees, mina teen tõesti väga lühidalt. tahtsin äh, küsida härra Tšalovitšilt äh, küsimuse, proua Kalovitšilt küsimuse, ta tegi sellise väga valgustava ettekande Montenegro valitsuse käitumise olemusest ja ma olen kuulnud üsna sarnast sõnavõttu opositsiooni äh, esindaja poolt, Madojevitši poolt või, või kellegi sellise poolt äh, ja ka tema rääkis sellest, kuidas kõik on korrumpeerunud ja kõik kuuluvad mingisugustesse maffiatesse, gängsterite grupeeringutesse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. aga peab ütlema, et ta jäi üksikuks hääleks kõrbjaks, seda lugu ei korraldanud mitte keegi teine, Euroopa Liidu diplomaadid, suursaadikud, komisjoni esindajad, kes olid kohapeal ja ma tegelikult tahaksin teada, et kuidas on siis nii suured erinevused Montenegro erinevate piirkondade vahel ja siin räägiti ka sellest, kuidas äh, äh, parlamendi spiiker käib välismaale, kes nende eest maksab ja nii edasi ja nii edasi, me vaatasime parlamendi raportit ja see oli kõik tema eelarves kirjas, äh, võib-olla mitte nii üksikasjalikult, aga põhimõtt-, ma ei arva ka, et meie president eelarvekulutusi väga üksikasjalikult liigitakse, aga te mainisite siin, et erastamine erastamise kaudu on kogutud rahalisi vahendeid ja valitsus ei taha öelda, kuidas seda raha kasutatakse. kas te tahate öelda, et tegemist on lihtsalt varastatud rahaga ja et see raha ka kanditakse lihtsalt salajastele kontodele ja puuduvad kõik arved? kuidas valitsus oma raha kulutab, erastamisest saadud raha on Montenegro valitsuse suveräänne küsimus, see on poliitiliste erakondade, parlamentide, e-, eelarvekomisjoni ja teiste selliste organite kulut-, otsustada, nemad võivad otsustada, kas tegemist on infrastruktuuri projektidesse investeeritud rahadega, pensionirahadega ja nii edasi ja nii edasi. ma ei tea, kuhu te tahate, millele tahate tegelikult vihjata, kas te tahate vihjata sellele, et see, seda raha kasutatakse valesti ja ebasobivalt või seda raha lihtsalt varastatakse? Äh, aga äh, see pakub mulle äh, suurt huvi, sellepärast et õige pea asun ma ju Montenegro teemalist raportit kirjutama. suur tänu! ja järgmisena Ulrika Lunatšek, Kosovo raportöör. ka minu poolt tahaksin tänada meie austatud külalisi nende väga põhjalike ettekannete eest, mis puudutasid Montenegrot ja Albaaniat, aga ka äh, ettekannet, mis äh, tutvustas Transparency Inter-, ettekanne, ettekannet, mis tutvustas Transparency Internationali seisukohti. ja ma tahaksin ka ühineda siin mõningate eelkõnelejatega, ma käin erinevates riikides mõnikord, kuulen äh, kriitikat organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni kohta ja olles Euroopa Liidu liikmesriigi liige, on mul mõnikord äh, selline tunne, et ma tahaksin sellises olukorras öelda, et Euroopa Liidu liikmesriikides on samuti korruptsiooni organiseeritud kuritegevust ja äh, mitte võib-olla sellisel määral, aga jah, on ikkagi. ja me peame mõtlema, mida me saame õppida erinevate riikide kogemustest, äh, erakondade rahastamine, kampaaniate rahastamine on üks küsimus, kus on äh, tehtud mõningates riikides suuri edusamme suuri edusamme, mis aitavad äh, tagada nähtavuse äh, rahaliste mm, annetuste üle äh, erakondadele ja kulutuste üle. aga ma tean, et ka minu koduriigis Austrias ei ole veel kõik rahalised vahendid avalikkuse näha ja ka mõningates teistes riikides mitte. aga mul on ka mõned küsimused teile, üks küsimus on sarnane proua Tha-, Taaleri küsimusega sarnane. Äh, proua Vanja Kalovitš äh, rääkis oma valitsusest äh, kriitiliselt ja väga avatult. kas te kardate mõnikord, kuidas te tulete olukorraga toime, kas te ei arva, et teil võib tekkida oma koduriigis probleeme? ja minu teine küsimus, kas teie kritiseerimise käigus kas teil on olnud mingisuguseid kuulamisi äh, Äh, näiteks parlamendis, kus teid kutsutakse parlamendi ette, te, või teid kritiseeritakse. Te kritiseerisite ka parlamendi äh, järelevalve rolli, et parlament ei suuda teostada järelevalvet äh, valitsuse üle ja kui te ja siis, mis puudutab härra äh, Dervishi ja äh, teid, siis ka tahaksin küsida ka teilt, kas teie tõstatatud teemade üle toimuv avalik arutelu parlamendis ja kas te esitate neid kriitikanooli ka oma valitsusele, oma parlamendile ja kas te konsulteerite laiema avalikkusega, kuidas ajakirjandus kajastab teie koduriikides teie avaldusi see huvitaks mind väga ja komisjonil oleks mul järgmine küsimus, nii palju kui mina tean, ja me kuuleme, mida komisjonil selle kohta on öelda, nii palju kui mina tean, siis äh, komisjon kogub oma andmeid äh, eduraportite äh, jaoks just nimelt vabaühendustelt ja vabaühendused kirjeldavad olukorda nende koduriikides ja ma loodan, et need raportid, mida te meile praegu tutvustate, on ka sisaldavad, sisaldavad ka andmeid, mida te annate edasi komisjonile ja ja kuidas see on, kuidas see on informatsiooniks äh, komis-, kuidas see informatsioon on kajastatud komisjoni eduaruannetes. ja ähm, minu jaoks pakub siis huvi kodanikuühiskond, kodanikuühiskonna sõltumatud organisatsioonid, organisatsioonid, kellel on julgust, aega ja energiat ja juurdepääsu ajakirjandusvahenditele ja rahalistele vahenditele, et teha sellist tööd, nagu teie teete, see on minu jaoks oluline korruptsioonivastases võitlus ja oluline on ka meedia sõltumatus, sellega seoses on ka mõningatel riikidel probleeme. ja veel üks asjaolu, mida ma tahaksin teilt kuulda. Te teate meist Euroopa Parlamendis, te teate, et mõned meist koostavad raporteid teie koduriikide teemadel ja mida te ootaksite meilt, mida te tahate, et meie teeksime siis, kui me kohtume teie valitsuste esindajatega, kui me koostame oma raporteid, kas te olete rahul nende raportitega, mida me, mida me koostame, kas te olete rahul meie avalike avaldustega, kui me delegatsioonidega külastame teie koduriike või tahaksite te, et me oleksime otsekohesemad või kriitilisemad või äh, ühesõnaga kas me teeme piisavalt äh, selleks, et aidata muuta olukorda ja saavutada edu korruptsioonivastases võitluses, aitäh! suur tänu, härra Panseri! Grazie, brevemente. Io vorrei evitare in questa no-... suur tänu, lühidalt ma tahan öelda, et ma tahaksin meie arutelus vältida sellist lähenemist et kõik on võrdväärselt süüdi ja korrumpeerunud, mis tähendab, et keegi ei ole süüdi ega korrumpeerunud. me peame siiski kindlaks määrama need eesmärgid ja etapid, mille abil korruptsiooni ohjeldada. ka meie Euroopas, nagu ütles Ulrika, peame endale näkku vaatama Äh, need on lihtsad tõed, kuid raskesti elluviidavad. kui õigus degenereerub, siis suureneb korruptsioon. ja ma arvan, et siin on teatud erinevusi ka Euroopa liikmesriikide vahel ja Euroopa Liiduga ühineda soovivate riikide vahele. meie võime oma reegleid muuta, aga sellistes riikides nagu Montenegros, kus inimesed on olnud juba kaks aastakümmet võimul, kas see on võimalik? kas teie arvate, et Euroopa ja kohalike organisatsioonide, vabandust, rahvusvaheliste organisatsioonide äh, tegevus on muutnud korruptsioonialaseid indekseid ja andmeid? ja see on ja meie jaoks oluline teave, et me teaksime, kas meie tegevusel on ka mõju. Te rääkisite sellest, eh, kuidas inimesed tajuvad korruptsiooni levikut. ja tavaliselt, kui sellised asjad üles kerkivad, see tähendab seda, et avaldatakse usaldamatust valitsevatele ringkondadele. ja kodanikuühiskonna liikmetena saame me väga palju ära teha kuid korruptsioon teinekord imbub ka kodanikuühiskonda. küsimus on selles, kuivõrd on korruptsioon kodanikuühiskonda imbunud, see on oluline küsimus, sest võib-olla on tavapäraseks muutunud olla korrumpeerunud, mis tähendab seda ka, et kodukon-, kodanikuühiskonna esindajad mõningate eranditega äh, on samuti korrumpeerunud. ja Te järk-järgult lähenete Euroopale. kas te arvate, et inimesed ütlevad, et äh, mida lähemale me Euroopale lähe-, jõuame, korrup-, korruptsioon väheneb või inimesed ei hooli sellest, ei taha sellele mõelda? tänan, härra Pantseri ja järgmisena ning viimasena on nimekirjas härra Kirillov. tänan, esimees. ma arvan, et äh, see oli äärmiselt huvitav mõttevahetus ma arvan, et me peame ka edaspidi eh, kutsuma külla inimesi, kellega me saame avameelseid mõtteid vahetada. selleks, et meie kolleegid hakkaksid tõsiselt mõtlema selle peale, mõistma, kui tõsine see olukord on. see ei puuduta mitte ainult täna kõne all olevaid riike. see puudutab ka meie naaberriike ja see puudutab ka asjaolu, et gangstrid on omavahel integreerunud juba ammu-ammu ja meie ikka räägime integratsioonist. kurjategijad tegutsevad palju tõhusamalt selles mõttes ja murettekitav on see, et nad on mõjuvõimsad, väga mõjuvõimsad. ja arvestades kogu seda salakaubandust siis me teame, et Montenegro on oluline lüli salakaubavedajate teel Balkanis. see on transiitriik, kus läheb äh, salakaup Serbiasse, Makedooniasse, Rumeeniasse, Bosniasse ja edasi lääne suunal. kui ma ütlen, et kurjategijad on väga võimsad, siis nende mõjuvõim suurenes veel tänu Jugoslaavia kehtestatud embargole kuid isegi selle embargot olid nad juba väga mõjuvõimsad. oluline on mõista seda, et, et on riike, kus, nagu kolleegid ütlesid äh,, organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon on laialt levinud. enne kui Bulgaaria liitus Euroopa Liiduga, kritiseeriti ka Bulgaariat selle pärast. ja üks Briti kriteeriumit äh,, Briti kolleeg ütles et kui me lähtume pelgalt sellest kriteeriumist, siis see riik on esimene, keda Euroopa Liitu vastu võtta. kuid me peaksime keskenduma nendele riikidele, mis iseenesest suuruselt ei ole väga suured, kuid mis maadlevad selle probleemiga. ma olen väga tänulik infole, mida ma täna sain. ja asjaolu, et see valitsus nii kaua võimul püsinud, ei ole sugugi juhuslik see on just see võim, mille nad saavad organiseeritud kuritegevuselt. ja kui me ei keskendu sellistele aspektidele ja ei tegutse, on tulemuseks probleemid. me just rääkisime Kosovost, me rääkisime, et Kosovo on siiani ebastabiilne et isegi kõige kõrgemal tasemel valitseb poliitiline ebastabiilsus. miks, me võime ainult oletada, aga ma olen veendunud, et mängus on organiseeritud kurjategijate karvane käsi. kuritegelike rühmituste käsi, kes, kellel on vaba voli tegutseda Kessovis. kui te mäletate, kolme ajakirjanikku süüdistati terrorismis. tegemist oli tegelikult Äh, ajakirjanikega, kes uurisid korruptsiooni ja kuritegelikku käitumist kõige kõrgemal võimu tasemel. ja järsku nad arreteeriti, äh, saadeti trellide taha ja süüdistati terrorismis. ja seda mitte juhuslikult, sellega süveneb ebastabiilsus ja meie omalt poolt peaksime oma jõupingutusi palju tulemuslikumalt tegema ja komisjon peaks tegelikult hoolikamalt läbi mõtlema, enne kui ta oma hinnangu annab, sest teinekord see ei vasta tõele, nagu Montenegro puhul välja selgis. ja teinekord peaksime meie ka oma rolli palju efektiivsemalt täitma, arutama avameelselt neid küsimusi nii delegatsioonides kui ka visiitide käigus. aga samas jääma realistlikuks andma teada, et me teame, milline te tegelik olukord on, nii nagu me kuulsime meie tänastelt külalistelt. tänan, härra Kirillov ja nüüd ma paluksin Euroopa Komisjoni laienemispeadirektoraadi esindaja härra Maragosel sõna võtta. tänan, härra Kukan. mul on väga hea meel äh, täna teiega siin olla, see minu jaoks on au äh, kohtuda kolleegide ja sõpradega kes on kõik pühendunud ja huvitatud jätkusuutliku tulemuse saavutamiseks selles väga olulises piirkonnas. ma pean kohe alguses ütlema, et võitlus korruptsiooniga on meie laienemispoliitika üks prioriteetidest, seda juba mitmeid aastaid. me e, kajastame seda meie eduraportites, dialoogides riikidega ja e, partnerluslepingute läbirääkimistel ja mul on ka arvandmeid aastal kaks tuhat üheksa oleme me eraldanud üheksa, äh, vabandust, kaheksakümmend miljonit õigusriigi tugevdamise projektidele, mis hõlmavad nii korruptsiooni, politseireformi äh, kui ka äh, kohtusüsteemi reformi, mis on olulised sambad võitluses korruptsiooniga alates aastast kaks tuhat seitse kõikide riikide lõikes oleme me rahastanud projekte kolmekümne miljoni euro ulatuses ja need on projektid just, mis on suunatud korruptsioonivastasele võitlusele, selleks, et saavutada koordineeritud lähenemine ja tagada ka institutsioonide poolne poliitiline kohustumine. ja väga oluline selles raamistikus on nõndanimetatud laienemisealane uuendatud konsensus Äh, mis kiideti heaks ülemkogul, see toetub viiendast laienemisvoorust saadud kogemustel, et me peame keskenduma õigusriigi põhimõtetele laienemisprotsessi varasetes etappides ja seetõttu me ootame, et need riigid, kes soovivad ühineda Euroopa Liiduga, alustavad kohtusüsteemi reformist, korruptsioonivastasest võitlusest äh,, luues vastava raamistiku ja tegeledes sellega kohe esimestest etappidest peale ja neid arenguid me seirame ja kajastame ka iga-aastastes eduraportites ja Montenegro raportis äh, on see aspekt väga jõuliselt esile toodud, kui me räägime poliitilisest kriteeriumitest ja me jätkuvalt teostame seiret kahekümne kolmanda peatüki raames ma arvan, et ei ole sugugi lihtne saavutada võit selles võitluses, kuid meie käsutuses on terve rida vahendeid. kõigepealt see liitumisprotsess ise toimib stimulaatorina äh,, aitab kaasa reformide läbiviimisele riikides, kui kodanikud on huvitatud sellest. kui me arvestame seda, mida kodanikud soovivad, siis kodanikud päris kindlasti soovivad, et äh, kui riik liitub Euroopa Liiduga, siis korruptsioon väheneb. loomulikult on ka kodanikke, kes korruptsioonist kasu saavad, kuid loodame, et nad ei moodusta kodanikuühiskonna enamuse ega ka mitte avaliku arvamuse enamuse. seega me peame silmas nimetatud eesmärgi. Äh, erakondade rahastamine, äh, selle kohta tegi härra Postinaro väga asjakohaseid märkusi selles valdkonnas puuduvad Euroopa normid, me keskendume pigem headele tavadele. ja kui te eh, tutvute meie viimaste aastate raportitega, tähelepanelikult, eriti Albaania ja Montenegro raportitega, siis neid küsimusi mainitakse, mainitakse kui prioriteetsed, nendega tuleb tegeleda. me ei ole huvitatud ainult seaduste vastuvõtmisest, Eh, Montenegro viimaste aasta raportites oli juttu sellest, et eh, erakondade rahastamise üle teostatav järelevalve ei ole piisaval tasemel. Eh, kui me räägime Rahandusministeeriumist, kui me räägime valimiskomisjonist, siis me soovime, et need kõik jälgiksid erakondade rahastamist ja peaksid kinni kõrgetest eetilistest normidest. ja me loodame, et taoline dialoog äh, ja Euroopa poliitiliste jõudude toetus aitab meil saavutada neid eesmärke, kuid asjasse puutuvate riikide ametiasutused peavad tegema omapoolseid jõupingutusi, on riike, kus on loodud juba hea raamistik, kõige oluline on tugevdada sõltumatuid asutusi, kohtusüsteemi, äh, üle saada huvide konfliktist seda esineb kõikides riikides, kuid äh, seda ei kontrollita veel piisavalt hästi, me arvame, et see on kriitilise tähtsuse küsimus, millele tuleb ka tä tulevikus tähelepanu pöörata. Äh, meil on ka abi äh, valitsusvalitsused organisatsioonidelt, enamik siin esindatud vabaühendusi on saanud rahalist toetust võitluses korruptsiooniga selleks, et suurendada ka avalikkuse teadlikkust nendes küsimustes äh, Äh, mm, erastamisküsimustes, õigussüsteemi küsimustes, maksuküsimustes, kuid põhiline eesmärk on saavutada tõelisi tulemusi. me usume, et selle uuendatud laienemiskonsensusega ja arvestades ka Euroopa-poolset nõuet, et äh, reformid tuleb ka tegelikkuses ellu viia koha peal ja ei tohi piirduda ainult paberil otsustega, mis jäävad täitmata, äh, me usume, et on võimalik saavutada jätkusuutlikke tulemusi, on komisjoni teatis aastast kaks tuhat kolm, kus on sätestatud põhimõtted võitluses korruptsiooniga äh, Euroopa Liiduga ühineva soovides riikides ja nende naaberriikides ja nüüd me peame äh, meie siseasjade peadirektoraat koostab vastavat õigusaktide paketti sellel teemal, mida tutvustatakse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kuid arvestades laienemist, poliitilisi kriteeriume kõikide institutsioonide toetust, komisjoni, nõukogu, parlamendi toetust, me loodame jõuda tulemusteni ja julgustada neid riike saavutada tõelist edasiliikumist selles valdkonnas. suur tänu, daamid ja härrad, me kuulsime huvitavaid ja selgesõnalisi avaldusi meie lugupeetud külalistelt, me kuulsime kommentaare ja selgeid küsimusi ka meie parlamendisaadikutelt ja nüüd ma ootan huviga neid selgeid vastuseid selgetele küsimustele ja ma annan nüüd sõna meie külalistele ja alustame härra Dervišist, selle järel proua Tšalovitš ja proua Tasseva. esimees, ma räägin lühidalt, mis puudutab äh, ühiskondlikku arutelu, jah, see toimub, kuid nagu härra Panseri ütles, kui kõiki süüdistatakse korruptsioonis, siis ei ole keegi ju korrumpeerunud. kokkuvõtteks võiks öelda, et et minu kodumaal äh, on see äh, teema üle politiseeritud. institutsioonid on nõrgenenud, meie äh, kohtusüsteem on nõrk. me peame tegema lõppu karistamatuse tundele, me vajame sõltumatut ajakirjandust. meil on väga palju meediafirmasid, kuid ükski neist pole sõltumatud ja nad ei saa langetada otsuseid oma professionaalse otsustuse põhjul, kuid nad peavad saatma sõnumi või tegema kõne teiste huvitatud osapooltele. erakonnad äh, on liiga mõjuvõimsad. Nad on mõjuvõimsamad kui mm, valitsusinstitutsioonid. me oleme teatud mõttes kindlad selles, et, et nad tegelikult ei tegutse vastavalt oma lubadustele kui me räägime kampaaniate rahastamisest. ja mitte vähem tähtis ei ole see, me vajame nutikat sekkumist, me ei vaja laiarindelist sõna, sõda. me vajame täpselt suunatud sekkumismeetmeid. ja viimasena tahaksin öelda, ei maksa oodata imet aasta või kahe pärast. sest see seab ohtu äh, korruptsioonivastase võitlusega tegelevad äh, vabaühendused, äh, sest meie rahastajad lõpetaksid sellisel juhul meie toetamise aasta-kahe pärast. ma arvan, et see on elukestev võitlus selle lahingu ei saa võita ainult valitsus, selles peavad osalema kõik tegijad ja nad vajavad toetust. kui me räägime Euroopa Liidust ja rahvusvahelistest toetajatest,